So ladies uh, and gentlemen. Äh, daamid ja härrad, kallid kolleegid, palun võtke istet. ma poleks elus ka ette näinud, et ma võiksin kunagi istuda Euroopa Parlamendi kõige tähtsama komisjoni ehk väliskomisjoni esimehe toolil. ja Elmar Brokk jõuab meieni alles kümne minuti pärast ja minu ettepanek oli, ja et äh, härra Jerzy Puusek võiks ju tegelikult äh, minu asemel seda kohtumist juhtida, kuna ta on paar päeva minust vanem, aga siis Silvia ütles, et asi on selles, et ma olen Euroopa Parlamendis kõige kauem äh, toolil istunud parlamendisaadik äh,, nii et Jerzy ka palju rohkem kui sina ja seega olen mina siin toolil täna ja, ja tere tulemast kõigile, see on äh, minu jaoks äh, väga suur au seda kohtumist juhtida. väga hea meel on mul siin tervitada äh, Jordaania välisministrit äh, Nasser Jude-, Judeed, äh, te, te olete ära teinud äh, kiiduavaldused. And we are very happy that your ambassador is mul, meil on väga hea meel ka selle üle, et teie suursaadik on meiega liitunud ning me hindame väga kõrgelt teie suursaadiku tööd ning oleme väga rahul sellega, et tema majesteet Jordaania kuningas külastab üsna pea Euroopa Parlamenti. ma ei äh, kavatse siin kuritarvitada seda õnnelikku võimalust, et mul on võimalus teie poole pöörduda. ma olen siiski täiesti tavaline äh, saadik, kui Elmar Brokk kohale jõuab, siis äh, ma kohe annan selle koha üle, see on ilmselt minu viimane võimalus juhtida seda komisjoni, aga nüüd teie ekstsellents, teil võimalus pöörduda Euroopa Parlamendi väliskomisjoni poole. suur tänu, suur tänu, esimees Pöttering ja ma viitan teile kui esimees hea meelega. meil on kümme minutit enne, kui esimees Prokk kohale jõuab, nii et kõik olulised asjad teeme nüüd öö, äh, mhm. kiirelt ära ja kui kohale tuleme, siis hakkame küsimustele vastama. aga ma pean äh, tunnistama, et see on minu jaoks äh, suur au öö, Äh, esineda selle väga kõrgeaulise komisjoni ees. viimane kord külastasin teid äh, kaks aastat tagasi, kui mul oli samuti aus äh, kuulda ära teie ähm, tarkust ja sellest õppida ja ausalt öeldes nii Jerzy Puusek kui ka teie, tundub, et te olete veel noored mehed. Teie tarkus ja teie kogemused on need, millele me loodame oma suhetes Euroopaga ja üheskoos vastame nendele väljakutsetele. Äh, tarkusel ei ole hinda, see on hindamatu. ja mul on väga hea meel selle au eest ja tänan teid selle au eest, et võin teie vasakul käel täna istuda. viimase kahe aasta jooksul äh, sellest ajast, kui ma teid viimati külastasin on Euroopa ja Jordaania vahelistes suhetes saavutatud paar äh, väga olulist äh, sammust. kõigepealt äh, sai Jordaania Euroopa Liidus laiendatud koostöö riigiks umbes poolteist aastat, me oleme selle üle väga uhked. see on peegelduseks sellele, kui suurepärased on meie suhted Euroopaga ja see on peegelduseks ka sellele pühendumusele, mida Jordaania on üles näidanud, äh, jätkamaks äh, meie suhete veegi, veelgi hoogustamise teel. ja veel üks oluline samm, mis astuti vii-, paari viimase nädala jooksul, nimelt Euroopa Liidu Jordaania rakkerühma kohtumine Jordaanias Surnu mere kaldal. ja see on kohtumine, mis Jordaanias jääb ähm, veel aastateks meelde see, kui jõuliselt äh, toetas äh, Euroopa Liit äh, kuningas Abdullah teist tema reformiteedel ja see, et kohal oli Euroopast nii palju esindajaid Euroopa Liidu Euroopa Komisjonist, investeerimispangast, ülesehitus- ja rekonstruktsioonipangast ähm,, Euroopa Parlamendist oli palju esindajaid kohal, vabakondade esindajad olid kohal, meedia esindajad, nii et tõesti, tegemist oli suurepärase kohtumisega, eurooplased kohtusid Jordaania vabakondade esindajatega, erakondadega, meedia esindajatega, äriringkondade esindajatega, kohal oli väga paljudest Euroopa ettevõtetest ka Euroopa juhte ja kohtuti valitsuse liikmetega, tavaliste kodanikega ja muidugi kõige trooniks äh, siis andis äh, kuningas Abdullah teine tervele sellele grupile ka piduliku lõunasöögi. ja selle töö tulemused ei näita mitte ainult seda, et Jordaania ja Euroopa Liidu vahel on väga kindlad suhted paigas, vaid ka see, et Euroopa usub äh, Jordaaniasse, mida tema majesteet juhib. Euroopa usub sellesse evolutsioonilisse protsessi, mida kuningas Abdullah on asunud juhtima ja mida ta kavatseb ka tulevikus jätkata, muidu nii äh, suurtes äh, muutustes olevas riigis. see oli usalduse ülesnäitamine Jordaania ja Jordaania rahva suhtes ja kinnitati seda, et see poliitiliste, sotsiaalsete ja majanduslike reformide tee on tagasipöördumatu praegu tähistame me Jordaania Euroopa Liidu assotsiatsiooni lepingu kümnendat aastapäeva. nii palju on viimase kümne aasta jooksul juhtunud, väga palju projekte on ellu viidud, väga palju algatusi on tehtud. tegemist on meie suhete puhul kindlasti väga edukatega, nii et me oleme äh, väga äh, rahul oma suhetega, me oleme valmis neid suhteid veelgi süvendama, tugevdama, me oleme öelnud, et Euroopaga ei ole meil mitte sõbrasuhed, vaid tegemist on tõelise partnerlusega. see on partnerlus, äh, mis toob näite selle kohta, kuidas meie piirkonnast pärit riik, arvestades neid äh, väga murrangulisi sündmusi, mis on ette, mis on äh, toimunud viimase pooleteise aasta jooksul, võivad olla aluseks ähm, parema tuleviku tagamiseks kõigile ja, ja tugevamate suhete äh, jalule seadmiseks Euroopa ja Jordaani vahel. mul oli nii uhke tunne, kui ma nägin, kui äh, paranes Ashton käis Jordaanias, kus tema näitas samuti üles seda, kui sõbralikud on suhted Jordaania ja Euroopa Liidu vahel ja Bernardino Leoni Ehm, Euroopa Parlamendi esindaja töö teiste, ka Europarlamendi saadikutega sujunud töö on, on, on mulle suureks uhkuseks. me oleme näinud seda, et Euroopa toetab seda nii-öelda evolutsioonilist poliitilist protsessi, kuid on toetust avaldanud ka ne-, Jordaaniale nende majanduslike väljakutsetele vastuseismisega, millesse me oleme kogu selles äh, sattunud. VKE-d äh, majanduslikud projektid ja nii edasi, me oleme keskendunud väga olulistele valdkondadele, energia, äh, infrastruktuuri, veeprogrammid, millega me oleme tegelenud, ei ole ju suunatud need kõik näitavad seda, et Euroopa on võtnud väga globaalse lähenemise. me oleme äh, rääkinud sellest, milliseid edusamme me oleme saavutanud, aga oleme olnud vaada-, oleme vaadanud näkku ka väljakutsetele meie ees aga kindlasti oli tegemist väga jõulise sõnumiga, mille Euroopa sellel kohtumisel välja saatis, mitte ainult Jordaaniale, vaid kogu sellele piirkonnale. nii et minu siiras tänu teile kõigile selle partnerluse ja sõpruse eest. ja nüüd äh, oleme me ette võtnud äh, tänu teile siin Brüsselis ja mujal ja me hindame kõrgelt äh, teie pühendumist sellele sügavale kõikehõlmavale kaubanduslepingule. me jätkame selle lepingu täitmist äh, ja loodetavasti siis mobiilsusküsimused jõuavad juba järgmisel nädalal läbirääkimiste lauale. ma ei taha teid üle koormata infoga, millega te olete juba kursis. nagu härra esimees ütles, ma pöördun ju siin maailma ühe kõige kõrgeaulisema komisjoni poole, Euroopa Parlamendi väliskomisjoni poole ja seega ma eeldan, et ma mitte ei räägi äh, siin targematele inimestele, kui ma üldse võiksin kunagi olla, vaid ka väga hästi kursis oleva äh, äh, komisjoniga. oktoobris kaks tuhat üksteist toimus Jordaanias iga-aastane Maailma Majandusfoorum Sunnumere kallastel jällegi ja ma osalesin sellel ja üks seminar, kus ma käisin, kandis nime geostrateegilised stsenaariumid aastaks kaks tuhat kaksteist ja minu esimene sõnavõtt, äh, mis muuseas äh, kanti otse üle ka televisioonis ja seal oli kohal endine Araabia liiga president, praegu äh, presidendikandidaat Egiptusest, Tony Blair ja teisedki seal kõrval. ja mina ütlesin siis oma esimeses sõna, oma sõnavõtus, et väga naeruväärne äh, on see, et me keegi arvame, et me võiksime siin rääkida geostrateegilistest väljakutsetest aastal kaks tuhat kaksteist, kui ma oleks aasta tagasi siin istunud, ei oleks mitte keegi meid osanud, meist tarkadest osanud arvata, mis, mis aastaga juhtub, nii et äh, pigem me peaksime rääkima tegelikkusest ja reaalsusest, selle asemel, et äh, pidevalt aga ennustame seda, mis hakkab saama järgmistel aastatel ja, ja üldiselt need ennustused on valed. kaks tuhat üksteist oli tõesti pööranguline aasta Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonnas. Äh, ka äh, mina olen kuulnud, äh, et räägitakse sellest kui Araabia kevadest. mina peaksin seda Araabia ärkamise ajaks, see ei ole kindlasti esimene ärkamise aeg selles piirkonnas, aga see on esimene selline ärkamise aeg, millega on kaasa tulnud äh, rahva enamus meie maailma piirkonnas, meie tunneme uhkust selle üle Jordaanis et, et seitsekümmend protsenti meie elanikkonnast on alla kolmekümne aastased ja peaasjalikult äh, on tegemist siis noorsoomuutustega ja see on sama üldiselt see pilt ka mujal Lähis-Idas ja, ja Põhja-Aafrikas ja see oli inimeste äh, võimalus äh, nõuda õiglust, võrdsusi, väärikust, nõuda võimalusi osaleda ise oma tuleviku kujundamisel ja nõudsid ähm, endale võimalust iseennast juhtida. väga paljud nendest inimestest, kes nende õiguste eest võitlesid, äh, ei saanud nautida neid ähm, põhilisi poliitilisi õigusi. ja olles nendest ilma nendest õigustest, võtsid nad ennast nüüd äh, ja koondasid äh, ning nõudsid neid õigusi. Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riikide juhid ja ma üldiselt äh, ei varja sõnu, räägin tavaliselt otsekohaselt ja ma ütlen, et meie piirkonnas olid riigijuhtidel siis kolm võimalust. kõigepealt äh, esimene võimalus äh, oli ju selge, et muutused tulevad niikuinii. ja küsimus on siis, et kas sa lähed nende muudatustega kaasa ja kohaned ähm, järk-järgult institutsioonidega ja luues siis vastava keskkonna või Äh, seisad vastu nendele muutustele ja oled silmid siis nende tulemustega või hakkad sa ennetama muutusi ja võtad endale juhi rolli ja mul on väga hea meel tõdeda ja ma olen uhke selle üle, et Jordaania kuningas kõrgeaustus Abdullah teine ennetas neid muutusi, meie reformikavad hakkasid pihta aastaid enne. Need on faktid, need ei ole mitte mingisugused klišeed, need ei ole soovunelmad, millest ma räägin Ehm, need on faktid ja tõsiasjad ja härra välisminister küsib, kas ta peab nüüd peatama oma kõne hetkeks. Thank you very much, Mr Putin. May I continue, sir? kas ma võin jätkata, küsib härra välisminister. kuhu ma siis nüüd jäingi? Need on need äh, tõsiasjad, mille üle me tunneme uhkust. Äh, tõsiasi, et Jordaanias nii nagu Catherine Ashton ka ütles, muutused ilma kaoseta, see oli, need olid ennetavad poliitilised reformid, mis selle tagasid. ja meie alustasime oma poliitiliste, sotsiaalsete ja majanduslike reformidega juba aastaid tagasi tema majesteet kuningas on seda kirjeldanud, et teinekord jah, läks sellises rütmis, et üks samm edasi, kaks sammu tagasi, kõik ei äh, lähe alati libedalt, aga praegu on need muutused täiesti selgelt tagasipööramatud. tegelikult ju äh, Jordaaniast alati räägiti kui riigist, kes on tsivilisatsioonide ristteel, see on nii ka ju täna Äh, vanad tsivilisa-, mitte et vanad tsivilisatsioonid äh, jäävad uutele tsivilisatsioonidele jalgu, vaid äh, pigem siis mm, kokkusaamiskoht, see on sillaks kindlasti ida, lääne ja põhja-lõuna vahel. ja tõesti, inimesed küsivad, miks on see rütm äh, teinekord selline, et üks samm edasi, kaks samm tagasi, mis need on faktorid, mis, mis ei ole inimeste kontrolli all, mis pidurdavad neid reforme? teinekord on jah, majandusliku reformi küsimused äh, põhjuseks, samas aga see võib olla ka poliitiline. kaks tuhat kolm, kaks tuhat kaheksa perioodil oli meil kolm sõda selles piirkonnas see on piirkond, kus äh, vahed on väga tillukesed kaks tuhat neli Iraak, kaks tuhat kuus Liibanoni sõda, kaks tuhat kaheksa Gaza sõda on lihtsalt hetki, kus tuleb nii tähelepanu kui ka ressursid äh, suunata mujale kui reformidele, tuleb pöörata neid tähelepanu sündmustele, mis ei ole sinu kontrolli all. ja loomulikult täiesti selge on see, et ähm, äh, ei ole olnud seni läbirääkimiste paneeli sellest, mis suudaks lõppkokkuvõttes lahendada Palestiina, Iisraeli, Araabia, Iisraeli konflikti ja see, et meil sellist foorumit ei ole, on oluliselt mõnustan-, on mõjutanud reformide kiirust äh, paljudes riikides, peaasjalikult ka Jordaanias majanduslikud reformid, me tuletame pidevalt maailmale meelde, et Jordaanial on majanduslikud raskused. Äh, me oleme pidanud silmitsi seisma väga suurte raskustega, aga ei tohi unustada seda, et Jordaania impordib üheksakümmend kuus protsenti oma energiast sisse aastal kaks tuhat üksteist tuli meil vastu seista kahele suhteliselt kohmakale tõsiasjale, kõigepealt äh, nafta hind tõusis septembri kaks tuhat kümme ja aprilli kaks tuhat üksteist vahel viiskümmend dollarit Äh, barreli kohta ja see tähendab seda, et Jordaania eelarve pidi olema kakskümmend viis miljard, mil-, miljardit suurem. Äh, kui te nüüd neid arve vaatate, siis see on tõesti Jordaania-sugusele riigile ikkagi suhteliselt suur koorem. teine tõsiasi oli see, et Egiptus peatas Jordaaniasse oma maagaasi ülekanded. torujuhe äh, õhati kaks tuhat üksteist aastal kaksteist korda ja tulemuseks oli see siis, et iga kord kas kaheksandalaks või isegi terveks kuuks äh, ülekanded peatusid ja see on loomulikult lisakoorem, mille summaks on umbes viis miljonit äh, dollarit päevas Jordaania äh, riigile, nii et arvutusi siin oskame me kõik teha ja näeme, kui raske see Jordaanial on ja samal ajal üritatakse siis Jordaanias äh, majandusreformi kavas äh, ellu viia pühendunult, kuid loomulikult me peame selle juures arvestama sellega, mis toimub koha peal aga muutuste protsess, mida me oleme näinud äh, kogu Lähis-Ida ja, ja Põhja-Aafrika riigis, seda võib nimetada kas revolutsioon, revolutsiooniliseks või evolutsiooniliseks. me nägime kahte kiiret revolutsiooni, sujuvat revolutsiooni, mis viisid režiimi kukutamiseni sellega käis kaasas küll äh, vägivald, kuid see oli vähene ja kontrollitud Egiptus ja Tuneesia, ma pean siin silmas, ja siis äh, pikk äh, ja pikale veninud vägivald, mis viis väga häirivate sündmusteni koha peal, osades riikides see jätkub seni, ehk teisisõnu siis Liibüa, Jeemen ja nagu ma varem ütlesin, Süürias siis jätkub ka see tänaseni ja siis äh, asjade evolutsiooniline käik ja mul on äh, suur, ma olen väga uhke öeldes, et meie majesteet äh, usub noorsoo potentsiaali, noorsoo võimu ja see on tähendanud seda, et Jordaania on suunanud pilgu tulevikku, me üritame anda endast kõik selleks, et võim anda noorsoole, et nad oleksid osa meie tulevikust. mis me ette võtsime aastal kaks tuhat üksteist? Araabia kevade või Araabia ärkamise al-, alguspäevadel ütles äh, tema majesteet, et see on meie suur võimalus, suur võimalus ellu viia meie majandus- ja sotsiaalkavad. jah, tõesti, üks samm edasi, kaks sammu tagasi, see rütm ilmselt äh, kestab, sellepärast et reaalsus ei ole alati äh, selline, mida me saaksime kontrollida ise ja, ja millega meie üksi suudaksime toime tulla, tuleb sellega arvestada aga tulemused siiski kohapeal peavad olema selged ja arusaadavad. me lõime kaks tuhat üksteist äh, rahvusliku dialoogikomitee ja sellel oli kaks ülesannet. kõigepealt äh, tuli äh, kood-, kaasaegne valimisseadus koostada ja teiseks siis kaasaegne poliitiliste erakondade seadus. kuningas Abdullah ütles, et see on jätkuv protsess ta ütles, et lõppeesmärk on äh, selline valitsus, äh, kes on ametisse tulnud läbi parlamendi, see peab olema valitsus, mis esindab enamust parlamendis äh, enamuse saanud erakonda või, või erakondade plokki, kuid selleks on meil vaja kaasaegset ja toimivat valimisseadust ja korralikku poliitiliste erakondade reguleerimise seadust. paljud teist, kes on kursis Jordaania igapäevaga, teavad, et meil on juba aastakümneid olnud poliitilised erakonnad ja on seda ka täna ja paljud teid ilmselt teavad ka sellest, et äh, lisaks paarile erakonnale, kellel on väga selged platvormid, väga selged äh, majanduslikud ja sotsiaalsed äh, äh kavad, on üle jäänud sellised lihtsalt rahvaühendused ilma konkreetse kavata. Nendel on õigus selle jaoks, meie tahame aga Jordaanias luua sellise poliitilise erakondade kultuuri, mis julgustaks noori inimesi liituma poliitiliste erakondadega, me tahame, et noored oleksid aktiivsed parteipoliitikas. ja me tahame, et need erakonnad valitaks tagasi äh, valitaks parlamenti ja et need inimesed, kes seal parlamendis on, esindaksid, mida te, mida inimesed äh, arvavad, mitte et kes nad on. Äh, rahvusliku dialoogi äh, nõukogu tegi oma töö ära kolme kuuga, kuid siis tõstsid pead opositsioonijõud, kes ütlesid, et me peaksime üle vaatama need kakskümmend üheksa muudatust tuhande üheksasaja viiekümne teise aasta põhiseadusesse ja siin oli tegelikult äh, tema majesteet Abdullah teine kõigist teistest ees sellepärast et kuningas ütles, et lõppkokkuvõttes ei, ma ei taha üle vaadata ainult neid kahtekümmet üheksat muudatusettepanekut, vaid vaatluse alla tuleb võtta terve põhiseadus. ta kutsus kokku kuningliku komisjoni kes kolmteist, neliteist nädalat oma tööd tegi ja tõi muudatused siis ühise põhiseadusesse ja need puudutasid siis saja, umbes sajast lõikest neljakümmet kahte lõiku, mis osad kas siis võeti üldse välja või muudeti lihtsalt ja see peaks esimesest septembrist nüüd see uus põhiseadus siis kehtima hakkama. selles uues äh, põhiseaduses on esimest korda võib-olla meie regioonis üldse nähtud ette, et kutsutakse kokku sõltumatu komisjon, mis vastutab äh, äh, valimiste, kas siis üld- või kohalike valimiste toimumist. see on see komisjon, kes saab siis val-, kes valitsus, valimisi korraldab. see võetakse, see seadus vastu ilmselt paari päeva pärast parlamendis, see on praegu arutelul parlamendis ja siis Äh, valitakse, selle alusel valitakse siis kuupäev, millal valimised toimuvad, mis mehhanismide alusel ja, ja millised ametkonnad on kaasatud. ja siin jällegi näeme me, et Jordaania on võtnud evolutsioonilise lähenemise ja siis on põhiseaduse muudatuste kohaselt kokku tulemas ka põhiseaduskohus, kes hakkab tõlgendama põhiseadust ja see põhiseaduskomisjon on siis kõrgemal praegusest parlamentaarsest süsteemist nagu ma ütlesin, ehm, seaduseelnõu on parlamendis, valimisseadus oma erakondade seadus on samuti parlamendis, kohalike omavalitsuste seadusandlus, mis näeb ette kohalikud valimised, on samuti parlamendis ja eile esitasime eh, põhiseaduskohtu seadusandluse ja umbes nädala pärast esitame valimisseaduse ja siis on äh, valitsus äh, täitnud kõik oma lubadused seoses põhiseaduse muudatustega ja loodetavasti parlamentaarsed arutelud viivad meid järgmisesse faasi edasi. niisiis, poliitilised reformid, sotsiaalmajanduslikud reformid, need kõik käivad käsikäes, tegemist on tandemiga, poliitilised reformid ei ole võimalikud, kui kõheldakse majanduslike reformide üle me oleme veendunud mõlema vajalikkuses, isegi kui väljakutseid ja probleeme on palju rahu ja turvalisuse äh, puue on meie jaoks suur väljakutse, kuid Jordaania on, nii nagu paljud teist on väga lahkelt öelnud, äh, rahuoaas. pärast seda Araabia kevadet, äh, pärast seda Araabia ärkamist ajal, mil inimesed otsivad inimväärilist elu, on Palestiina küsimus äh, justkui ähm, suur palk silmas. ei ole võimalik Lähis-Idas saavutada rahu, kui ei sõlmita äh, rahu Palestiina ja Iisraeli vahel. ja meie seisukohad selles küsimuses on väga selged ja hästi teada. meie toetame kahe riigi lahendust kus äh, sõltumatu, enesejõuline, e, e, elujõuline ja selgete piiridega äh, Palestiina riik eksisteerib Iisraeli kõrval kuuekümne seitsme aasta piiride kohaselt. Iisrael ja Palestiina elavad mõlemad äh, turvaliselt ja, ja turvalises ja rikas Lähis-Idas. see on meie lähenemine sellele probleemile ja sellepärast me peame seda väga oluliseks ja seepärast olemegi viimastel nädalatel kuuel-seitsmel nädalal teinud jõupingutusi. me, Jordaania ei ole mitte ainult vahendaja, me ei ole lihtsalt vaatleja, Jordaania on üks huvipool. staatuse küsimus äh, Iisraeli äh, ja Palestiina vahel, Jeruusalemm, põgenikud, vee küsimus, äh, piirid, äh, turvalisus, kõik need viis problemaatilist küsimust, kõik puudutavad otseselt ka Jordaania äh, Äh, turvalisust ja ohutust. kõikides nendes küsimustes oleme meie osapooled, kui meie suudame Palestiina ja Iisraeli Jordaanias kui me, kuivõrd, sellepärast me suutsimegi Jordaania ja Iisraeli tuua ennetavateks kõnelusteks Jordaaniale kohale, oli sellepärast, et me olime veendunud, et see ummik, millesse jõuti poolteist aastat tagasi, oli ohtlik, sellest ummikust ei olnud kasu mitte kellelegi ja see ummik äh, viis meid veelgi kaugemale sellest lahendusest, mida me kõik ju ootasime. nagu ma ütlesin, siis äh, viis eelkõnelust vooru toimus meie territooriumil Palestiina ja Iisraeli vahel. atmosfäär äh, oli viisakas, äh, asjakohane, seisukohad on muidugi väga erinevad, lõhed on suured, kuid ärgem unustagem, et see probleem äh, on ju pikem kui kuuskümmend aastat, okupatsioon on ka pikem kui nelikümmend neli aastat ja seega ega ei saagi arvata, et need probleemid nüüd üle lähenevad. kuid nüüd, kus läbirääkimised on jällegi peatatud, peame me tegema väga suuri jõupingutusi selleks, et need kaks vaenupoolt jälle kokku tuua laua taha tõlgendati erinevalt kahekümne kolmanda septembri äh, kvarteti sõnavõttu eelmisest aastast, nagu te kõik teate, meie oleme rahul selle avaldusega. esimest korda pandi vä-, paika väga kindel tähtaeg, nimelt kolmkümmend päeva eelkohtumisteks ja üheksakümmend päeva kõikehõlmavate äh, mm, ettepanekute tegemiseks piiriküsimusest ja siis üheksakümmend päeva edusammude saavutamiseks ja siis kuus-seitse kuud äh, raamkokkuleppe sõlmimiseks kõikides nendes küsimustes. mõlema osapoole tõlgendused, kas see üheksakümmend päeva hakkavad nüüd siis enne või pärast kahekümne kuuendal oktoobrit, mulle öeldakse siin kõrvalt, et mul ei ole aega rohkem antud. eks siis noh, viis minutit veel räägin. aga ütleksin, rahu Lähis-Idas on äh, kõikide huvides äh, ma ütlesin, et äh, rahu Lähis-Idas toob meelerahu tervele maailmale, see ei ole regionaalne konflikt, see on globaalne konflikt, millel on globaalsed mõjud. kõik ilmselt äh, tahavad kuulda ka, mida ma ütlen Süüria kohta ja ma ütleksin, et äh, Süüria naaberriigina me oleme tõsiselt mures, jätkuvalt mures selle tapmise, verevalamise ja rüüstamise pärast me teeme Araabia liiga ja rahvusvahelise üldsusega koos, et midagi saavutada. lõpptulemuseks peab olema poliitiline lahendus. me ei taha et äh, sekkutaks nii, et äh, tasakaalust löödaks veelgi see riik välja. ma siin peatun ja võib-olla siis teie küsimustele vastates räägin asjadest, mis jäid praegu vastamata. muuseas, Euroopa Parlamendis on Jordaania sõprade klubi ja ma tahaksin öelda, et äh, ilmselt te olete kõik selle klubi liikmed, te olete kõik Jordaania sõbrad, meie vähemalt suhtume teisse nii, me oleme väga uhked meie suhete osas, me oleme veendunult pühendunud nende suhete tugevdamiseks ja suur tänu, et kutsusite mind siia, aitäh! For... suur tänu selle ettekande eest, mis minu arvates oli väga positiivne ja näitas, et et äh, reforme on võimalik äh, ellu viia erineval viisil, tundub, et teie poolt valitud tee on edukas. nüüd avame arutelu ja esimesena anname sõna Mihhail Kaalerile. jah, suur tänu ja veel kord tere tulemast meie komisjoni äh, meil on hea meel, et te siin olete ja meil on hea meel nende heade uudiste üle, mis puudutavad teie riiki, me kõik soovime teie valitsusele edu reformiprotsessis, te olete selgelt välja öelnud, et poliitilised, sotsiaalsed ja majanduslikud reformid peavad toimuma paralleelselt ja ma usun, et meie saame küll olla kindlad, et see protsess jätkub sujuvalt teie riigis ja ma olen ka kindel, et poliitiliselt äh, Äh, Euroopa Liidu lähenemine teie riigile ja koostöö teie riigiga äh, täiendab äh, positiivses mõttes teie tegevust. minu küsimus puudutab seda, et te olete Araabia liiga liikmesriik. milline on teie positsioon Liibüa kriisi suhtes? Süüria, mis ma ütlesin, Liibüa, vabandust ma tahtsin küsida, mul on tõlk kõrval. küsimus oli siis Süüria kohta. Araabia liiga on korduvalt võtnud seisukohti äh, äh, ja on tekkinud konfliktid liikmesriikide vahel, me oleme seda näinud võib-olla ajaloos mõnda aega tagasi, aga praegusel hetkel on hakanud see korduma. Need seisukohad on positiivsed, aga kui me vaatame näiteks riike nagu Tuneesia, kus revolutsioon on läbitud, kus on äh, valitud valitsus, meil on riik äh, nagu Saudi Araabia, mis ei ole reformiriik ja meil on teie valitsus, kes püüab äh, aktiivselt äh, Äh, siseriiklikult reforme läbi viia, kõik kolm väga erinevat siseriikliku taustaga riiki on samal poolel Araabia liiga siseselt, et äh, survestada Damaskuse režiimi, et lõpetataks vägivald ja äh, noh, tegelikult astutaks tagasi ja võimaldataks muutustel toimuda. milline on äh, näiteks nende kolme riigi, ma võtan need näitena, milline on nende erinevate riikide motivatsioon, kuidas te olete jõudnud sarnasele seisukohale, võib-olla te võiksite näiteks kirjeldada pisut või illustreerida äh, arutelusid Araabia liiga siseselt. teine küsimus, äh, kui kaugel on teie kas ma ütlesin jälle Liibüa, Süüria asemel, ei öelnud? jällegi Süüria kohta siis, kui kaugel on teie ettevalmistused äh, pagulaste vastuvõtmiseks? me teame, et näiteks Türgi oma piiridel valmistab pagulaste vastuvõtuks. kas teie teete ka Jordaanias seda, äh, kui palju pagulasi olete te siiani Süüriast vastu võtnud ja kas te näete, et äh, tulevikus näiteks kristlastest vähemused, kas nemad näiteks võiksid teie riiki tulla? Äh, näiteks Iraagis me nägime kristlaste vähemuse põgenemist teie riiki ja Süüriasse, kas me võime Süüria puhul näha sama fenomeni? Äh, suur tänu. Äh, sina oled nüüd halb näide, sellepärast et kõneaeg läks üle, aga ma ütleksin, et koordinaatoritele igaühele kaks minutit ja ülejäänutele poolteist minutit, sellepärast et meil on põhjalikuks aruteluks vähe aega. aga nüüd proua Komes. aitäh, esimees, aitäh, minister, selle eest, et siia tulite ja selgitasite oma siseriikliku reformiprotsessi. ma loodan, et need reformid on edukad, sellepärast et ma olen kuulnud väga öö, äh, kuulnud väga kurvast raportist, mille Freedom of the World Freedom House tegi kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, Araabia riikide reformijärgse olukorra kohta äh,. siin öeldi, et te olete inimõiguste ja põhivabaduste osas vaid ühe pulga võrra kõrgemal kui Iraan ja Saudi Araabia, ma tõesti loodan, et reformid toimivad. ja meil on hea meel teie rahvusvahelise rolli üle äh,, Äh, mul on väga hea meel selle üle, mida te ütlesite eile, et Jordaania liitub MPT-ga ja bioloogiliste ja keemiliste äh, relvade keelustamise konventsiooniga ja öö, äh, selles valguses, et äh, me soovime äh, Lähis-Idast äh, teha tuumavaba tsooni, millised oleksid teie soovitused Euroopa Liidule Iraani suhtes? minu teine küsimus puudutab Süüriat. meil on hea meel teie toetuse üle Süüria inimestele, aga meid huvitaks teie seisukoht sealse fragmenteerumise osas, kuidas aidata Süüria opositsioonil üle saada sellest fragmenteerumisest, mis on omaette probleem eriti tulevikku silmas pidades, ja kas Jordaania oleks valmis Araabia liiga raames toetada üleskutset eh, president Assad ja teised anda rahvusvahelisse kriminaalkohtusse nende vägivallaaktide eest Süüria rahva vastu, aitäh! Eits Eh, esimees, kallid kolleegid, ministrid ähm,, liberaalide fraktsiooni nimel tervitan teid siin parlamendis ja suur tänu selle sissejuhatuse eest. ma ei kuulnud selle esimest osa, ma vabandan selle pärast ja võib-olla te juba vastasite äh, minu küsimusele või mõnele minu küsimusele ära, nii et siis ma vabandan ette, aga mul on kaks küsimust Äh, ma olen alati imetlenud Jordaania kuningannade olulist rolli kodanikuühiskonna arendamisel ja see toob mind selle küsimuse juurde, äh, milline on Jordaania naiste roll praegustes reformides ja kas on mingisuguseid konkreetseid äh, meetmeid selleks, et suurendada sugude võrdõiguslikkust Jordaanias teine küsimus puudutab Lähis-Ida konflikti eh, Iisraeli ja Palestiina vahel. Eh, kui võimalik, tahaksin kuulda teie seisukohta selles osas, milline on praegu eh, olukord Hamasi ja Fatahi vahelistes suhetes, kas nad võiksid omavahel leppida ja kas sellel võiks olla mingisugune mõju rahuläbirääkimistele? kolleeg Konts, palun. suur tänu, härra esimees ja Roheliste nimel tervitan minister Judehit Euroopa Parlamendis ja tänan äh, teda äh, selgituse eest, äh, mis puudutas tema riigireformi protsessi. võib-olla saaksite veel pisut täpsemalt rääkida reformidest ja sellest, Äh, milline on nende mõju kahele miljonile lää-, Jordani läänekaarda palestiinlasele, kes äh, praegu kannatavad diskrimineerimise all. Äh, idakalda palesti-, idakalda elanikud samamoodi ei kannata. ja teine küsimus puudutab Euroopa Liidu abi Jordaaniale me oleme andnud Jordaaniale äh, umbes kakssada miljonit eurot, loomulikult äh, Saudi Araabiale me järgi ei jõua, nemad andsid eelmisel aastal üle miljardi euro abi Jordaaniale, kas te võiksite selgitada, millised on need tingimused, mida erinevad abiandjad äh, Jordaaniale seavad ja kas äh, mõni nendest tingimustest on ka seotud demokraatia ehitamisega Jordaanias. erinevad kõnelejad on juba maininud seda, et Jordaania maine on parem kui paljudel teistel piirkonna riikidel, aga viimasel ajal äh, või on olnud probleeme inimõigustega, samas hiljuti Jordaania liitus piinamisvastase konventsiooniga, ehm, siiski inimõiguste raportid ütlevad, et väga suuri edusamme ei ole toimunud ja eelmisel aastal näiteks langes Jordaania pressivabaduse edetabelis saja kahekümnendalt kohalt saja kahekümne kaheksandale kohale ehm, me rääkisime ka Mašreki delegatsiooni liikmetega ja nemad leiavad, et Araabia liigas on äh, laialdane konsensus äh, selles osas, et selles vallas on reforme vaja, kas teie olete samuti sellega nõus ja kuidas äh, Jordaania ettepanekud siia sobivad? Common sense suur tänu, te olete eh, terve mõistuse bastioni esindaja Lähis-Idas ja ma tänan teid ja teie valitsust eh, selle eest, aga mul on mõned küsimused. esiteks, eh, kas nüüd, kui Hamas on mõistnud oma vigu Süürias, miks Jordaania ei paku äh, Mm, oma poolt sellist nii-öelda varjupaika Hamasile selleks, et äh, võib-olla veelgi mõistlikumaks muuta seda gruppi inimesi, keda meil on vaja, et rahu saavi-, äh, saavutada. teiseks, äh, kuidas toimuvad Fatah ja Hamasi omavaheliste suhete mehhanismid? Ähm, Iisrael püüab jagada ja valitseda kas äh, Fatah ja Hamas võiksid selles kontekstis üksteisele läheneda? kolmandaks, millised on praegused suhted Jordaania ja Iisraeli vahel? Äh, Iisraelis on äh, parempoolne valitsus, eriti välisminister on pehmelt öeldes ekstremistlik. kas see on kahjustanud suhteid Jordaania ja Iisraeli vahel ja lõpuks kas te minister arvate, et kvartett on olnud edukas või mitte? meie Euroopa Liidust oleme andnud üsna palju raha äh, ja me ei kaeba selle üle, aga äh, see, kes maksab, võiks tellida ka muusika ja mul on selline tunne, et kvartett tegelikult ei saa hakkama mil-, muude viisidega kui nendega, mille kirjutab ette Tony Blair. Äh, ja kui te arvate, et praegune süsteem ei toimi, siis mida teha, et see toimima panna? aitäh suur tänu. Eh, suur tänu, tere tulemast teile, <laughs> härra minister. tervitame teid ka meie, meie fraktsioonist. on üks ühine nimetaja eh, see, mida te nimetate siis ühisnimetajaks Araabia kevade juures, nimelt et eh, võimule jõuavad islamistlikud parteid, need reformid, mille Jordaania on käivitanud näevad ette varsti eh, ka valimiste korraldamist, tundub, et ka Jordaanias, kui toimuvad varsti valimised, eh, võib eh, kõige rohkem hääli saada islamistlik partei. Sel-, selge on see, et Süüria kriis võib mängida rolli seitsekümmend kolm tuhat põgenikke ja see muidugi au teie valitsusele, et ta võtab selliseid põgenikke konflikti all vastu kas te arvate, et kui toimuvad valimised, äh, siis äh, ka Jordaanias äh, oleks võitjaparteiks islamistlik partei ning teine küsimus, milline on teie arvamus Iisraeli riigiavalduste kohta väidetava sõjalise tegevuse käivitamise kohta Iraani vastu, sooviksime teada teie arvamust selle kohta ning veel Eh, nagu te teate, eh, Jordaania Rahvusnõukogu tegi eh, pressiavalduse Washingtonis, see on siis Jordaania mitte tunnustatud opositsioon, nemad rääkisid abirahade väärkasutamisest, mida te sellest arvate, aitäh? jah, mm, jah. Thank you very much, I mean uh.... suur tänu. tõepoolest äh, palju küsimusi, väga tõsta, siseid äh, küsimusi, mis tõstatati, ma üritan oma võimaluste piires, äh, oskuste piires nendele vastata. kõigepealt Araabia liiga sisemine motiveeritus ma Äh, arvan, et äh, Araabia, äh, see on oluline koht, sest see, see on oluline koht, kus arutada Araabia asju araablaste keskel. mul on hea meel, et te Liibüa ja Süüria sega, segija ja side, sest tegelikult Araabia liiga selge seisukoht kahe tuhande üheteistkümnenda aasta keskel ähm, ja Araabia liiga selge seisukoht oli äh, see, millele toetus rahvusvaheline üldsustoetus, kui ähm, resolutsioonis tuhat üheksasada seitsekümmend kolm võeti äh, vastu ähm, otsus äh, lennukeelutsooni kohta, see äh, ning ei ole midagi paha, kui Araabia liiga otsustab, milline on algseisukoht, millest lähtutakse. Araabia liiga liikmesriigid, kui nad ütlevad, et me ei eh, soovinud väljaspoolset sekkumist, see tuli, eh, see tuli sõltumatult meist. nüüd Süüria olukord on keerulisem. Araabia liiga on juhtinud arutelusid Süüria kohta, meil on toimunud vähemalt eh, kaheksa kuni üheksa kohtumist resolutsioon resolutsiooni järgi. me isegi soovitas-, soovitasime, et me et Julgeolekunõukogu võtab vastu Araabia plaani Süüria konflikti lahendamiseks, kuid äh, seal äh, esitati veto meie ettepanekule. siis me esinesime Araabia liigana äh, ning üritasime Peaassambleel hääled enda poole saada, aga saime toimus samuti ka Tuneesia kohtumine Süüria küsimustes. see näitab, kui oluline teema Süüria on ning see toimub pealegi veel Tuneesias, kus toimusid tormilised muudatused möödunud aastal ning loodetavasti edukad muudatused, see on samuti tähendusrikas. nii et Araabia liiga motivatsioon, sõltumata sellest, milliste riikidega on tegu, mina ei hakka nüüd kedagi äh, kritiseerima või rääkida ainult Jordaaniast, kuid ühine nimetaja on see, et me soovime poliitilisi lahendusi, me ei soovi Süürias kodusõda, me ei soovi lõhestatust, me ei soovi eh, Süüria territoriaalset eh, ühtsust eh, kahtluse alla seada. ja see puudutab loomulikult ka rääki-, ka seda, kui me räägime põgenikest, kui me räägime Süüria ühiskonna sotsiaalsest ülesehitusest, seal on väga palju erineva algupäraga, väga palju ta-, taustaga inimesi, seal on kristlased, sunniidid, kurdid, seal on äh, Ehm, seal on druusid, seal on eh, väga palju erinevaid eh, vähemusi, mis kõik kokku võivad pakku-, tekitada, eh, võivad tekitada ehm, enamuse alawiidide sekt näiteks, kuhu kuuluvad president, tema perekond, on, nad on vähemuse enamuses, kui nemad juhivad riiki. nii et ehm, ma ei tea, kas see võiks öelda, et äh, nüüd ähm, opositsioon on lõhestatud, killustatud, nagu üks äh, parlamendiliige ütles, kuid äh, äh neil on siiski üks ühine esindaja, need äh, erinevaid e-, erimeelsi, meil on olemas äh, Süüria Vabastusarmee äh, e-, tavalised Süüria kodanikud, kes võitlevad lihtsalt oma eneseväärikuse, oma õiguste eest ja keda surutakse jõhkra jõuga maha nii et äh, me ei, ei, ei oot-, me ei valmista ette äh, tohutut äh,, tohutu hulga äh, kristlaste kristlaste, põge-, kristlastest põgenike vastuvõtmisest. meil Jordaanias on vedanud, meil on olnud väga oluline kristlastest vähemus olnud ja nad on oluline osa meie äh, ühiskonnast äh, ja mis puudutab eh, veel teist, teise küsimuse põgenike kohta, siis ma lisaksin seda, et eh, me peame olema väga ettevaatlikud, kui me räägime arvudest. praegusel ajahetkel need, kes lähevad üle piiri ja kutsuvad ennast põgenikeks, eh, neid on praegusel hetkel umbes neli tuhat inimest. Need, kes legaalselt nii-öelda tulid üle piiri Jordaaniat külastada, sest meil ei ole äh, viisanõued, need ütle, tulevad üle piiri ja jäävad ja ütlevad lihtsalt, me jääme siia, neid on umbes kaheksakümmend tuhat, need ei ole põgenikud, nad ise nimetavad ennast põgenikeks, me ei kategoriseeri neid põgenikena. Neid neid ja praegusel ajahetkel on äh, Äh, neid kaheksakümmend tuhat kasutavad meie vett, kasutavad meie energiat, kasutavad meie sanitaarsüsteemi, nii et äh, <laughs> nii et äh, näiteks ka iraaklasi on Jordaanias, me jagame nendega vähest, mis meil on, kuid kõik peavad aru saama, et see on siiski tohutu koorem meie riigi jaoks. ma loodan, et see on vastuseks minu küsimusele. nüüd teile, proua, suur tänu teie sõnavõtu eest ma ma ei taha nüüd ähm, kuidagi üritada ähm, mõjuda sellisena, nagu ma tahaks kangesti äh, kaitsepositsioonil olla, et ma äh, esitan fakte ainult, ma tunnen oma koduriiki kõige paremini, ma ei saa äh, võib-olla aluseks võtta ühte, eh, ühte allikat, et kirjeldada inimõiguste olukorda Jordaanias. Human Rights Watch on respekt-, respektaabel organisatsioon, kuid ta ei ole alati kõige adekvaatsem. Te räägite kümnest, üheteistkümnest riigist, mida puudutas eh, Araabia kevad eh, ja Jordaanias, nagu ma ütlesin, muutused toimusid ilma kaoseta me ei ole ainus riik, kus ei tulistatud ainsatki kuuli, mitte kedagi ei hukatud ning äh, vab, äh, väljendusvabadust mitte ainult ei garanteeritud, vaid ka neid kaitsti ja politseinik kaitses meeleavaldajaid. nii et äh, väga, ei ole väga palju näiteid selle kohta, kus meeleavaldustel tagab korda politsei ja väljendusvabadust, sõnavabadust kaitseb põhiseadus Mm. ma saadan teile koopiad selle kohta, et meie äh, uus põhiseadus mitte ainult ei keela ära äh, ähm, äh, piinamist, vaid keelab ka, ka tunnistuste kasutamist, mis on saadud piinamise teel. nüüd Human Rights Watch tuli Jordaaniasse siis, kui mina olin informatsiooniminister ja nad ütlesid, et nad äh, soovivad äh, külastada kõiki vanglaid Jordaaniast, me ütlesime, et äh, palun minge kuhu tahate, ei pea meile ütlema ette. Nad käisid kõikides vanglates, käisid, <laughs> külastasid kõiki vanglaid, kõiki rehabilitatsioonikeskusi ning oli üks kaebus, et oli üks politseinik, kes ületas oma võimu täiust äh, see oli vale, eh, loomulikult vale käitumine ning politseinik võeti vastutusele, nii üks teine eh, mm, eh, oli, et et, et ei olnud näiteks lauamänge vangide jaoks, <laughs> aga mitte kordagi ei tuvastatud oleks kedagi süstemaatiliselt piinatud, Human Rights Watch teab seda, Jordaania on üks väheseid riike, kuhu nad võivad tulla ja neil on piiramata ligipääs kõikidele institutsioonidele, mida nad soovivad see ei tähenda seda, et kus, kuskil vigu ei tehta, võib aeg-ajalt, äh, võib mõni kala võrgust läbi libiseda, äh, kuid äh, me, kuid ma arvan, et me näeme, et seadused on meil ikkagi õiged ja me üritame negatiivset käitumist, halba käitumist tõkestada. minu tagasihoidlik arvamus on, et Human Rights Watchi ei tohiks uskuda nagu piinlik, piiblit Äh, vabandust, Freedom House'i ma mõtlen. kuidas nüüd äh, Iraaniga hakkama saada? ma loodan, et Human Rights Watch ei arva, et ma nüüd ründan neid. Äh, tunnen nende kõige vastu suurt austust, kuid ma arvan, et peaks tõesti kohale tulema ja vaatama, mida me teeme ja peaksid nad üle vaatama ka uue põhiseaduse. Iraan, see on küsimus mis kerkib taas ja taas kord esile. meie leiame, et kõikidel eh, riikidel on õigus ehm, rahumeelse ehm, tuumaprogrammi arendamiseks, kuid praegu on küsimus väga pingeline. see <laughs> puudutab kogu Pärsia lahe riikide julgeolekut. see puudutab ka eh, teiste riikide siseasjadesse sekkumist me peame, ma arvan, et eh, sellega küsimus, selle küsimust lahendame dialoogi abil et ära hoida eh, sõjaliste pingete kuhjumist. meie oleme mures sellepärast, et eh, et me võime Iraani rünnates destabiliseerida kogu piirkonda ning tekitada eh, ka mm, olukorra, kus Lähis-Idast ei saa kunagi tuumavaba piirkonda. Süüria opositsiooni kohta ma juba vastasin, naised Jordaanias, naised on väga oluline, naistel on väga oluline roll, no suurepärane näide on muidugi kuninganna, kuid kui te vaatate ka naisõiguste organisatsioone, kui te vaatate naisi parlamendis, naisi valitsuses, naiste rolli kodanikuühiskonnas ning meil on ka praegu naiste õiguste riiklik komisjon olemas ja naiste organisatsioonid, kodanikuühendused, on tõeliseks eeskujuks, kui me räägime näiteks valitsuste moodustamisest, valimiste korraldamisest, me, nad osalevad rahvuslikus dialoogis ja osalesid ka põhiseaduse koostamisel ning sugu, sugudevaheline võrdsus äh, me üritame seda garanteerida nii hästi kui saame, mis puudutab Al-Fata, Fata ja Hamasi leppimist, siis ma kohtusin Kairos äh, äh, äh, Palestiina võimuesindajaga, küsisin, kuidas lood on, ta ei olnud eriti eufooriline esimeses kohtumises, kuid äh, õigemini ei, vabandust, esimesel kohtumisel oli ta väga rahul, kuid siis tekkisid, teisel kohtumisel tekkisid äh, juba äh, probleemid, vaidlusküsimused näiteks äh, valimiste korraldamise kohta ja president Abbas ütles, et tema valitsus on tehnokraatlik valitsus, ta, see ei ole seotud ühegi poliitilise liikumisega ning valitsuse liikmed peavad äh, tema poliitikat ellu viima, peavad loobuma äh, vägivallast äh, ja nii edasi. nii et mulle tundub, et lihtne ei ole, kuid selge on ka see, et Abbas on öelnud, et lepitus ei, ei tähenda seda, et rahu poole ei püüelda mm, ning ähm, Äh, tuleb äh, lahendada majanduslikud ja muud väljakutsed äh, nii Gaza sektoris kui Jordani ja läänekaldal. nüüd palestiinlased, kes, keda diskrimineeritakse Jordaanias, ma ei tea nüüd, kas ma oleks sellega nõus. jordaanlased, Palestiina päritolu jordaanlased on väga oluline osa meie ühiskonnast ma ei nüüd ei arvaks, et need, et me võiks öelda, et neid diskrimineeritakse, sest see on, see on väga suur üldistus. kuid ma mõistan teie muret, kokkuvõttes tuleb ju arvesse võtta ühte olulist aspekti, nimelt et Jordaania tõeline, tõeline segu meil on äh, Palestiina päritolu ähm,, pale-, Palestiina päritolu jordaanlasi, meil on Jordani idakaldalt pärit inimesi äh,, meil on Palestiina põgenikke, kellel on Jordaania passid, kellel on Borda-, Jordaania äh, kodakondsus, kuid äh, see ei tähenda seda, et neil ei ole õigust kunagi tagasi minna, kui nad tahavad ning äh, see on üks oluline äh, Äh, arutelu teema Jordaania äh, ja Iisraeli vahel. praegusel hetkel on need igatahes täieõiguslikud kodanikud, kes on olulisel rollil nii avalikus sektoris kui erasektoris, nad on, äh, tegevad äris ja nii edasi, nii et on ausalt öeldes väga ebatäpne öelda, et neid kuidagi diskrimineeritakse. jah, parlamendis on võib-olla äh, Äh, tekkinud mõningaid küsitavusi ja tema majestat kuningas on öelnud, et et uutel valimistel peaks demograafilisi tegelikkust paremini kajastama. ning äh, ja mis puudutab nüüd toetust kas Euroopa Liidult või Saudi Araabialt või mingisuguste tingi-, tingimustega seotud abi, ei ole mingisuguseid tingimusi esitatud, ei positiivseid ega negatiivseid. arvatakse, et Jordaania tegutseb õigesti ja nagu ma ütlesin, möödunud aastal me saime Saudi Araabialt üle miljoni dollari ning meie käest küsitakse iga päev, kas see üks koma neli eh, kuhu see raha läinud on, kui ma selgitasin neile, miljardit dollarit, vabandust, ma selgitasin, kui kõrgeks on hinnad läinud, kui palju maksab gaas, ja nii edasi, siis saadakse sellest aru, meil on energia hind kõige suurem äh, probleem ja loomulikult ka töötus. kui äh, on veel lisakoormus, äh, lisakulud, mis on seotud gaasi ja nafta hinna ähm, tõusuga, siis pean ütlema, et Euroopa Liidu Saudi Araabia poolne abi kasutati ära just nimelt selliste probleemide lahendamiseks ja sellega ei ole seotud mingid tingimused ning eh, on, meid kiidetakse, imetletakse, kuidas me oleme, seda, kuidas me oleme suutnud olla liidri rollis, ei ole olnud, eh, me ei ole reageerinud muutustele, oleme neid ise kaasa toonud. ma arvan, et teil on eh, programm Rohkem rohkema eest, see tundub, et on tingimusliku iseloomuga, kuid see on samas siiski võimalik tunnustada seda, mida riigid teevad ja kui vägivalda ei kasutata, kui Äh, kasutatakse, ei kasutata ebakonventsionaalseid meetmeid äh, vägivalla mahasurumiseks. keegi küsis siin pressivabadusest, teie vist tegite seda, proua, ma loodan, et te äh, leiate aega kas või pool tundi mõnikord lähima paari päeva jooksul ja tutvuda meie veebilehekülgedega. ma kutsun teid tõesti üles seda tegema meid äh, rünnatakse, meid kritiseeritakse äh, ja aeg-ajalt äh, esitatakse ka valesüüdistusi. kui vabadus on see, kui me oleme täpsed, kui me toetume täpsetele faktidele kui te vaatate, milliseid vabadusi Jordaanias on meie, meie aja, tutvuda meie ajakirjanduse, meie veebilehekülgedega, see on, need on vabadused, mis ulatuvad kaugemale kui isegi Euroopa vabadused, sest pole lugu, seda loomulikult peab reguleerima mõnel äh, ajahetkel, igatahes äh, kas me kavatseme pakkuda kodu Hamasile? Mashad äh, on külastanud Jordaania päritolu Hamasi liikmeid, kuid meie ei kavatse neile, nende kontorit avada, enne üheksakümne üheksandat aastat neil oli esindus, kuid praegusel hetkel pole juttu olnud selle taasavamisest. nüüd lepitusest ma juba rääkisin see on, kohta on öeldud, et see on äh, keeruline, kuid äh, president Abbas kavatseb sellega kindlasti edasi tegeleda, meie suhted Iisraeliga on olemas äh, ja strateegiliselt me kindlasti soovime garanteerida ähm, ähm, rahu, nendega me kirjutasime alla rahulepingule üheksakümne neljandal aastal ning kahepoolselt on see kasulik kuid eesmärk on siiski kõikehõlmav rahu saavutada, nii et me soovime garanteerida regionaalset äh, koostööd, regionaalset jõukust äh, ja selle, ähm, selle äh, selles osas me kindlasti tegutseme edasi ja nüüd islamistlikud valitsused need islami valitsused, siis meie ei tea, kas me saame islamistliku valitsuse, varsti tulevad äh, valimised ning äh, valimised on need, äh, mis otsustavad, kes Jordaaniat valitsema hakkab, meil on loomulikult monarhia, meil on monarhia, mis on ühtlasi ka parlamentaarne demokraatia, kui ma sooviksin lihtsalt öelda, et vaadates Araabia kevadet, Araabia ärkamist eh, ja kõiki neid islamistlikke valitsusi, unustame ära, et eh, me oleme selle, meil on seda juba juhtunud ning eh, see on olnud osa Jordaania poliitilisest elust juba pikemat aega ning kakskümmend viis aastat on nad olnud juba poliitiline partei kaheksakümne üheksanda aasta parlamendis äh, oli äh, moslemite vennaskond, äh, neil oli kakskümmend kaks kohta meie kaheksakümne liikmelises parlamendis. nii et kolmkümmend kaheksakümnest, nii et isegi moslemite vennaskond on toiminud poliitilise parteina osana süsteemist, nad on kandideerinud valimistel, nad on võitnud valimisi ja nad on olnud parlamendi liikmed, nii et see ei ole meie jaoks midagi uut, teiste jaoks võib-olla on, aitäh. ja mikrofon härra Brokile, palun. mikrofon. Thank you, Mr Chairman, although I am not a member of this eminent committee härra Pusutil. suur tänu, härra esimees. kuigi ma ei ole selle komisjoni liige, olen ma Jordaania Sõprade klubi liige, nii nagu paljud teised kolleegid siin äh, saalis ma ei taha kostuda samamoodi nagu härra Robert Atkins, aga ma ütlen, et ma olen selle Sõprade klubi liige sellepärast, et ma tõesti näen teie riigis ja teie riigi rahvas väga keerulises piirkonnas lootusemajakat. mulle meeldis see, et te rääkisite muutustest ilma kaoseta ja minu meelest see kirjeldab väga hästi seda protsessi, milles teie riik praegu on ja seda fraasi natukene veel täiendades ütleksin ma, et äh, need võiksid olla muutused ilma verevalamiseta, see fraas, mis teie kohta käib, see on ikkagi väga suur erinevus sellega, mis toimub teie naaberriigis Süürias ja ma tahaksin sellele rõhuda, sellepärast et Süüria tekitab meile kõikidele tõsist muret. me küll toetame seda proaktiivset seisukohta, mille on võtnud Araabia liiga, tahaksin ma siiski natukene konkreetsemaid äh, seisukohavõtte selles kohas, kuidas, selles osas, kuidas verevalamine kohe siin ja praegu peatada, sest selline asi ei saa jätkuda ja lõpetuseks, härra minister. kuidas võiks teie meelest meie institutsioon, kuidas võiksime meie Euroopa Parlamendi saadikutena toetada neid väga olulisi demokraatia rajanemise protsesse teie riigis, mis praegu aset leiavad ja mida te nii täpselt oma sõnavõtus olete kirjeldanud, kuidas me teid saaksime toetada, aitäh! härra Kreisel-Dörfler, suur tänu, härra esimees! ka mina tahaksin teid tervitada, härra välisminister. Te selgitasite väga äh, ülevaatlikult ja väga selgelt seda, milline olukord Jordaanias ja piirkonnas täna on. Süüria opositsioon on lõhestunud küsimus äh, peitub selles, et kes oleks kõige parem äh, vestluspartner meie jaoks. kellega me teie meelest peaksime rääkimi-, läbirääkimises olema, kas nendega, kes toetavad äh, relvastatud võitlust või nendega, kes seda ei toeta? kuidas suhtute teie Iisraeli asunduspoliitikasse? väga tore on rääkida siin eraldiseisvast äh, Palestiina riigist, aga ega sellest riigist eriti midagi varsti järgi ei jää, kui need asundused äh, pidevalt äh, laienevad. ma kardan, et Palestiina, kus on nii palju neid asundusi, kujuneb mosaiigiks, härra Kas-, Katšin. suur tänu, härra esimees, teie ekstsellents, teie kogemused äh, põhiseaduse kaasajastamisega on väga olulised mitte ainult teile, vaid on suureks eeskujuks kindlasti ka teistele riikidele, kes on juba Araabia kevadest välja tulnud, näiteks Liibüa. Ahveti delegatsioon alles hiljuti käis Liibüas ja ausalt öeldes meid üllatas see, kui vähe on seal oskusteadmisi demokraatia kohta tõsiasi, et kõige noorem inimene, kes üldse valimistel osales äh, valimistel on seitsmekümne aastane praegu. tõsiasi, et nelikümmend kaks aastat valimisi pole Liibüas olnud, arvan ma, et teie kogemused võiksid olla väga väärtuslikud Liibüas. nii et kas teil on mingisugust maa, mingisugust programmi, et aidata neil suutlikkus, suutlikkus üles kasvatada ja aidata neid pärast siis võib-olla ka valimistel? nüüd aga minu täpsem küsimus puudutab teie panust Liibüa revolutsiooni ja sellesse, et praegu on äh, õppustel kümme tuhat võimalikku ähm, politseinikku. selline õppuste kava on väga oluline, kuid äh, samas reintegreeritakse endised sõjardid politseistruktuuridesse, aga tegelikult ju üldse politseid kui sellist selles riigis praegu ei ole. kas on mingisugust projekti, mingisugust programmi äh, mis äh, aitaks neil üles ehitada vähemalt kõige miinimum, minimaalsemagi politseistruktuuri selleks, et tõesti need äh, vabadusvõitlejad kaasata politseistruktuuridesse. järgmine kõneleja. Äh, suur tänu, härra esimees, härra minister, teile suur tänu selle eest et äh, teie sõnavõtt äh, täna on olnud äh, väga otsekohene ja väga sõbralik. Jordaania ja Euroopa Liit mõlemad on muutuste küüsis ja loodetavasti me kõik saame tulevikus nautida mm, majanduskasvu vilju. ma hindan kõrgelt seda, mis te ütlesite arengute kohta oma riigis. aga mida arvate teie arengutest seoses kultuuridevahelise dialoogiga. mida enamat oleks võimalik ära teha selleks, et tagada see, et mitmekesisuse põhimõttest peetakse kinni, seda nii individuaal- kui kollektiivtasandil. järgmine kõneleja, kõigepealt lubage mul tänada teid selle väga otsekohase sõnavõtu eest väliskomisjoni ees teiseks, kui Jordaania sõbrad ja sõpru on teil palju, nii nagu minu kolleeg Siimon ütles, kui meie kohtusime eravisiidiliselt äh, oma külaskäigu jooksul teie kuninga, tema majesteediga, siis jutuks oli peaasjalikuks, peaasjalikult Iraanis tuumaprogramm. tema majesteet oli väga otsekohene muidugi ma siin ei hakka detailselt rääkima, mis selles arutelus täpselt öeldi, aga ka tema oli väga mures. minu seisukoht on ja ma tahaksin teada, kas te jagate seda seisukohta, on, et praegu on olukord ohtlikum kui viimase viiekümne aasta jooksul. Te viitasite ja ma sellega lõpetan sellele, kui oluline ja kui prioriteetne on teie jaoks lahendada ajalooline konflikt Palestiina ja Iisraeli vahel. aga mina arvan, et see probleem kahvatub äh, selle kõrval, mis võib äh, selles regioonis laiemalt äh, juhtuda Iisraeli ja Iraani vahel mina arvan, et me oleme ühe väga-väga ohtliku olukorra väljakujunemise äärel ja peaaegu jõudnud selle võimaluse lävepakule, et puhkeb mitte regionaalne sõda, vaid äh, kaugeleulatuvam sõda. suur tänu, ütleb härra esimees. mul on ka endal üks küsimus. räägiti kvartetist siin andke meile natukene infot selle kohta ja nõu selle kohta, kuidas äh, Araabia liiga ja kvarteti vahelised suhted võiksid paremini toimida. Te olete ilmselt näinud erinevaid teekavasid, äh, reformikavasid ja tegelikult on ju tegemist ühe paketiga, aga kuidas sellest paketi, paketist edukaks kujuneks ja võib-olla räägite paari sõnaga sellest, mida me siit Euroopa poolt saaksime teha ja kuidas äh, koostöö Araabia liiga kvarteti vahel võiks olla natukene produktiivsem, sõna on teil. Thank you very much again for suur tänu taas kord. väga sisutihedad küsimused. Well I should have ended. Syria was a yeah um,. For... suur tänu veel kord. mulle meeldis, et te rääkisite, et äh, muutused ilma kaoseta, muutused ilma verevalamiseta on Jordaaniat kirjeldavad laused, jah, tõesti, nii see on, Jordaania lihtsalt on selline, et me ei vala verd sellistes küsimustes. Araabia kevade puhkemise ajal ja muuseas, Jordaanias olid meeleavaldused juba enne Araabia kevade sündmuseid, ma olin alles põlvepikkune poiss, kui Jordaanias sõnavabadus garanteeriti aga viimase faasi meeleavaldused ka tegelikult hakkasid juba enne, kui Araabia kevad kui selline äh, plahvatas ja inimesed äh, kaitsesid neid meeleavaldajaid, andsid neile vett ja mahla, nii et meie oleme alati suhtunud äh, inimestesse väga hästi. Süüria, kuidas kohe see verevalamine peatada? Te teate, et me vaatame tõelise jahmatusega ja tunneme jubedust selle osas, mida me näeme iga jumala päev televiisori ekraanidel. emade ja laste pisarad, itk, see ajab loomulikult meid kõiki hirmu, me oleme kõik pühendunud sellele, et see asi lõpetada ja me üritame seda saavutada ka Araabia liigas. see plaan, mille Araabia liiga on paar kuud tagasi esitas, et kuidas äh, Süüria peaks sellest ähm, asjast välja tulema, oli tegelikult väga hea plaan, me oleme sellele oma käe alla pannud ja toetame seda jätkuvalt, et vältida igasugust välist äh, sõjaväelist sekkumist, mis äh, destabiliseeriks praegust olukorda veelgi. nagu te mäletate, see plaan oli väga-väga detailne, see nõudis, et vägivald lõpetataks kohe. et tapmised lõpetataks kohe, viidaks välja kõik äh, sõjaväelised jõud äh, suurlinnadest ja linnadest, et nad oleks siiski sõjaväe barakkides tagasi. paluti rahvusvahelise üldsuse abi humanitaarkriisi vältimiseks dialoogi avamine opositsiooniga ja kui teil on võib-olla veel meeles Araabia äh, liiga äh, üks esimesi resolutsioone, siis äh, Kairo pakkus välja, et nemad võiksid seda rahuprotsessi juhtida, Süüria ei olnud sellega nõus, nüüd see viimane kava, millega me läksime Julgeolekunõukogu ette ja siis Peaassamblee ette, oli väga detailne plaan, see, seal oli detailselt kirjas, kuidas kohe tuleks kokkuda kuk-, kokku <laughs> rahvusliku ühtsuse valitsus ja kuidas peaksid asjad koha peal välja nägema, see on ki meie jaoks praegu kõige parem lahendus, kõige parem lahendus on see, et pidevat survet hoida ja ma eile ütlesin sedasama ka Inimõiguste Nõukogus peetud arutelul on täiesti selge, et ei, ei saa loobuda poliitilise lahenduse leidmisest, mis aitaks vältida katastroofi kujunemist, me oleme jätkuvalt sellel teel. üks minu kolleegidest, ühe Araabia riigi välisminister ütles, et me ei saa pidevalt ainult suuri sõnu teha ja samas äh, verevalamine käib edasi on araabia maailmas olnud neid välisministreid, kes äh, on mõelnud ka sellele, et võib-olla peaks vastupanuliikumist relvastama, aga tegelikult lõppkokkuvõttes on ainult üks lahendus ja see on poliitiline lahendus ja me loodame, et Süüria ametivõimud on nüüd aru saanud, et sellele asjale muidu lõppu ei tule ja sellisest vägivallast tuleb loobuda, see igapäevane tapmine tuleb lõpetada sest üks päev tuleb ikkagi probleem ära lahendada, tuleb sellele silma vaadata ja tuleb otsida lepitust inimestega. nüüd veel Süüria opositsioon, kellega sealt peaks rääkima? kui te loete Tuneesias äh, Süüria äh, rahvasõprade kohtumisel äh, vastu võetud, ei tea me tegelikult, milline on see katusorganisatsioon, mis koondab kõik äh, Süüria opositsioonijõud, meie ei taha kindlasti tekitada lõhesid opositsiooni ridades. aga niikaua, kuni opositsioon ei ole suutnud ennast kokku panna kõikehõlmavaks üksuseks, siis on meie jaoks Süüria rahvuslik äh, nõukogu nende süürlaste äh, esinduspaik, kes nõuavad äh, rahumeelset lähenemist nii et ma tõesti loodan, et Süüria rahvuslik nõukogu kujuneb selleks esinduseks. nüüd Iisraeli asundused, ma olen teiega täiesti nõus. maailmas on ju konsensus selle üle, et Iisraeli asundused on ebaseaduslikud ning muutused koha peal, mis leiavad aset iga päev, tekitavad äh, jah, nii nagu te ütlesite, Äh, olukorra, kus asjad lähevad ainult hullemaks äh, ja tekib küsimus, et kus need Palestiina riigipiirid siis lõpuks on. meie aga Jordaanias arvame, et arvestades neid äh, tege-, seda tegelikkust koha peal, tõsiasja, et need illegaalsed asundused seal juba püsti on, tähendab seda, et tegelikult tuleb piiri- ja ohutuskokkulepe sõlmida kohe, me oleme seda nõudnud kogu aeg, tema majesteet aastal kaks tuhat üheksa, kui ma selle suure foorumi äh, ja kõrghariduse komisjoni ees esimest korda olin, nentisin seda, et meie huvideks on äh, piiri ja julgeoleku küsimuste tõstmine esimeseks prioriteediks, need peab olema eraldiseisvad teistest küsimustest, kui olulised nad ka ei ole. kuid kõige kiirem lahendus oleks, oleks see, et piirid pannakse paika mitte kolme-kuue kuu pärast ja praegu nõuame me sedasama. ja kui on siis juba teada, kus riigipiirid jooksevad, siis kõik need, kes esi-, ehitavad oma maja teisele poole riik, riigipiiri teavad seda, et nad mitte ainult ei äh, rikku, need mitte ei ole ainult illegaalsed, vaid ka lepingu vastu, sellepärast et muidu iga kord need asendused lihtsalt viivad äh, läbirääkimised rappa. Liibüa, ka meie käisime seal Nad on äh, vägagi tänulikud selle rolli eest, mida me oleme mänginud nende, mänginud nende aitamisel eelmisel aastal. ma käisin oktoobris seal, äh, meie peaminister käis seal ka alles paar nädalat tagasi suure delegatsiooniga. Liibüa ja Jordaania, äh, tegelikult meil on palju ühist vähemalt arvestades meie piirkonda, sest meil on, meie vahel on väga palju kultuurilisi sarnaseid. kolmeteistkümnenda, neljateistkümnenda, viieteistkümnenda sajandi araablased, kes liikusid äh, lääne suunas Põhja-Aafrikasse, alustasid Egiptusest, olid kaamliajajad nendel oli vaja samasugust topograafiat äh, selle jaoks ju nagu oma poolsaarel ja tulid siis üle Egiptuse Liibüasse. ja seega väga paljud Liibüa linnad ja külad, äh, kui nendega rääkida, siis peduiinide äh, aktsent muuseas on väga sarnane meie peduiinide aktsendile, nii et kultuur on sarnane, aktsent, dialekt on väga sarnane ja lähedus jordaanlaste ja liibüalaste vahel on ilmselge. nii et nad on väga kõrgelt hinnanud seda, kuidas me oleme neid aidanud, nad tahavad, et Jordaania mängiks suuremat rolli nende abistamisele. mõned teevad selle vea ja ütlevad, et Liibüa ülesehitamise protsessis et nad räägivad üles äh,, Liibüa ülesehitamisest, tegelikult ei ole see ülesehitamine paljuski, see on ehitamine, neil ei ole olnud institutsioone, neil ei ole põhiseadust, see kõik tuleb uuesti, vabandust, algusest ehitada ja meie üritame neid aidata nii palju kui võimalik loomulikult saavutatud on olulisi äh, edusamme meditsiinis, praegu on meie äh, haigla seal Liibüas, äh, kes, äh, mis ei ole mitte ainult välihaigla, vaid on korralik haigla äh,, tuhanded inimesed, kes peavad rehabilitatsiooniravi läbima, sellised nad on kaotanud käed või jalad Äh, raviasutuste aitamine ja aitame ka, äh, nagu te ütlesite, Jordaanias siis Liibüa politseijõude üles ehitada meie koolituskeskustes, me tahame nende haldussuutlikkust suurendada äh, ja nii edasi ja nii edasi ja võib-olla juriidilisest küljest rääkides. me toetame uudset kaasaegset mõtlemist, me, me teeme väga tõsist tööd ja vajame nende toetust Äh, Sir, äh, teie küsimust ma täpselt ei mõistnud, mis mitmekesisusest te rääkisite? mikrofon palun kõnelejale. In Syria? In the area of the Arab Spring I araabia kevade piirkonnas Egiptuses, aga ei kuulnud kahjuks ülejäänud osa küsimusest uh,. uh ma olen teiega nõus. mitmekesisus on põhjuseks, äh, miks araabia maailm on ju nii mitmekesine, kui lubate sellist sõnamängu Jordaania, ma ütlesin, on äh, nagu äh, sulam, moslemid äh,, kristlased, tšerkessid äh,, armeenlased. see kehtib nii Süüria kohta, nii Liibanoni kohta, võib-olla mitte nii palju Egiptuse jaoks, nad on natuke äh, ühtsem, aga nendel on muidugi ka kristlased ja, ja moslemid aga ma olen nõus, et kultuuriline mitmekesisus peaks inimesi hoopis koondama, mitte nende vahel lõhesid tekitama, sellele me oleme pühendunud. tema majesteet kuningas Abdullah Teine on tõeline tšempion selles osas, ta on teinud väga suuri algatusi, võtnud selleks, et mm, moslemid erinevatest usulahkudest ja, ja, ja kristluse erinevate lahkude esindajad kokku tuua nii et kindlasti on palju siin öelda selle rikkuse ja mitmekesisuse kohta. ja jällegi öeldakse mulle siit kõrvalt, et äh, ma pean nüüd äh, oma suu kinni panema. ütleksin veel nii palju, et kes iganes ütles, et Iraani arengud on ohtlikumad kui kunagi varem ja et see teeb meie maailmas ohtlikuma kui kunagi varem. ma arvan, et Pärsia lahe piirkonnas tekkinud pinged kõik riigid on oma mininõudmised paika pannud, olgu see nüüd siis Araabia riigid, Iisrael, lääneriigid, äh, puudutab see Pärsia lahe julgeolekut või midagi, kõik on jah aru saanud, et ajad on pingelised. ja ma olen nõus teiega selles osas, et äh, et see probleem on ilmselt märksa laiem kui lihtsalt Lähis-Ida probleem. kvartett ja Araabia liiga äh, ma arvan, et tõesti meil peaks olema mingi selline kokkusaamise vorm, kus nii Euroopa Liit kui ka Araabia liiga rohkem teineteisele kätt ulataksid, kas siis kvartetiga suhtlemisel või mm, individuaalsel tasandil, keegi ütles, et kvartett on viis, kuidas Tony Blairi elust mugav kulgemine teha. võib-olla, aga ma siiski arvan, et kvartett, mis esindab Ühendriike, Euroopa Liitu, Venemaad ja tegelikult tervet maailma võiks olla suurepärane võimalus, kuidas peale suruda valikuid inimestele, kui nad seda ise ei suuda. ma räägin siin positiivsetest asjadest, mitte sellest, mida nad ei taha, me kõik teame seda, et Palestiina ja Iisrael tahavad seda. me oleme näinud ju kõike, kuidas palestiinlased ja iisraellased on jõudnud finišijoonele nii lähedale, ikka üle ei saa ja mulle tundub, et nüüd võib-olla on aeg neil käest kinni võtta ja juhtida nad üle selle piiri tulge järgi ülejäänud maailmale, sellepärast meie oleme ju lõppkokkuvõttes selles rahus või selles rahu puudumises ka osapooled. varem on räägitud, kui nad äh, ise seda ei suuda, siis peab neid aitama. maailm oleks küll palju turvalisem, kui Lähis-Idas oleks rahu, jalul rahu. suur tänu, ma loodetavasti ei liialdanud, aga aitäh aitäh, ütleb härra Brock. For... suur tänu teie vastuste eest, teie mõtete eest ja selle eest, et te üldse tulite. ma arvan, et need arutelud on äh, mõtestatud ja vajalikud ma arvan, et reformide ja stabiilsuse sidumine demokraatlikuma riigi saavutamiseks teie riigis ja stabiilsema riigi saavutamise ähm, tulevikus demokraatia ja õigusriigi jalule seadmine, see protsess on väga huvitav. nii et ma loodan, et see, kuidas te olete seda üritanud, kuidas teie äh, kuningas seda on üritanud, on, on heaks eeskujuks tulevikuks Selve regioonile, suur tänu! Well, my friends, we have to continue and kallid sõbrad, peame jätkama. ja meie ajakava on väga tihe, sellepärast et me peame kella poole seitsmeks kõik asjad ära lõpetama. It's always difficult with celebrities, you know, so take some time until kuulsustega muidugi on raske, läheb aega, enne kui äh, nad lahkuvad ja nende karisma lahkub saalist. aga nüüd läheme edasi Montenegro raportiga ja kui härra Tänak on siin, siis ma paluksin tal meile viis minutit rääkida. suur tänu, härra esimees, siin on väga lärmakas, sest inimesed ei ole veel välja läinud, tegemist on minu teise resolutsiooni eelnõuga ja ma jään äh, oma kommentaaride juurde, mis puudutavad äh, Montenegrot kandidaatriigina, see on üsna lihtne teema selles osas, mis puudutab tema edusamme võrreldes näiteks mõningate tema naaberriikidega. ja ma arvan, et me võime isegi öelda praegusel juhul, et väike on äh, kõige parem kahe tuhande kaheksandal aastal esitas Montenegro liitumisavalduse, kahe tuhande üheksandal aastal äh, saavutati viisavabadus Schengeni alaga, äh, kümnendal aastal äh, jõustus Schengeni assotsieerimisleping ja kahe tuhande kümnendal aastal sai riigist ametlikult kandidaatriik, aga detsembris Euroopa Ülemkogul otsustati lükati, lükata edasi Montenegro läbirääkimiste algatamine, mis oli pettumuseks selle riigi jaoks ja mina jätkuvalt usun, et tegemist oli poliitiliselt motiveeritud otsusega ja oli seotud äh, siseriiklike Äh, teemadega paaris liikmesriigis ja mitte äh, Montenegro enda edusammude puudumisega kriteeriumitega võrreldes, äh, mille komisjon talle seadis seitsmes prioriteetses valdkonnas. Montenegro on teinud väga tõsist tööd selleks, et komisjoni muresid leevendada ja sellele on tegelikult ka komisjon andnud ametniku tunnustuse. Need seitse valdkonda on parlamendi töö parandamine ja valimiste raamistiku parandamine, äh, administra-, administratsiooni äh, töö parandamine, mm, mis on seotud äh, liikmesriigi suurusega, korruptsioonivastane võitlus, kohtute sõltumatus, organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus, meediavabadus ja koostöö kodanikuoskonna, ühiskonnaga ja minu resolutsiooni eelnõu muuhulgas keskendub ka majanduse teemale äh, ja raskustega, mis äh, Montenegrol on seoses Eurotsooni kriisiga, sest Montenegro kasutab eurot oma valuutana, kuigi ta ei ole Eurotsooni ametlik äh, liikmesriik ja praegune majanduslangus toob kaasa ka vajaduse viia läbi pensionireform ja vähendada bürokraatiat selleks, et SM-, VKE-del oleks paremad võimalused ja et edeneks majanduskasv. Montenegro võeti hiljuti WTO täisliikmeks eelmise aasta detsembris ja öö, mis puudutab Kopenhaageni kriteeriume, mis, nagu te teate, on liitumise eeltingimusteks, siis äh, nad on tegelenud äh, rahvustevaheliste suhetega, äh, nagu Makedoonia või Bosnia-Hertsegoviina on ka Makedoonia tegelikult üsna ühtekuuluv riik, nad on tegelenud sugudevahelise võrdsuse tegemisega, etnilise diskrimineerimise tegevusega, naaberriikide pagulaste repatrieerimisega, reguleerimisega, äh, samuti kohtute läbipaistvuse ja sõltumatusega ning ka meediavabadusega, kõiki neid teemasid puudutab ka resolutsioon, äh, Podgoritsa valitsus äh, tunneb neid probleeme ja tegeleb nendega, on ka probleeme, mis on seotud sellega, et nende energiapoliitika peaks olema läbipaistvam ja samuti äh, hüdroelektriliste tammide keskkonnamõjudega turismil on väga oluline mõju äh, Montenegro majandusele, sest tegemist on väga ilusa riigiga ja Äh, siin on probleeme ka näiteks korruptsioonisüüdistustega privatiseerimisprotsessis ja samuti konkreetsete süüdistustega, mis puudutavad äh, ajakirjanike ahistamist ja ähvardusi, ehk siis äh, seoses ajakirjandusvabadusega. Montenegrol on hea piirkondlik koostöö naaberriikidega, näiteks suut-, püüdis ta äh, lahendada piirivaidlust äh, äh, Horvaatiaga ja samuti juhtida piirkondlikku võitlust organiseeritud kuritegevusega. eelmisel aastal sõlmis Montenegro väljaandmislepingud Serbia, Makedoonia ja Horvaatiaga. kokkuvõtteks võib öelda, et, et Montenegro on hea näide arengust ja me loodame, et juunis kaks tuhat kaksteist algavat liitumisläbirääkimised, nagu on välja kuulutatud. seega ma soovitan oma resolutsiooni eelnõud sellele komisjonile ja ma arvan, et neli eile läbi räägitud kompromissmuudatusettepanekutest katavad enamikku neid punkte ja loodetavasti ka äh, seitsmekümmend viit äh, kolleegide poolt pandud, pakutud muudatusettepanekut, mind üllatas, et neid oli nii palju. suur tänu ja nüüd annaksin sõna variraportööridele Äh, igalühel on kaks minutit, palun püüdke jääda kõne piiridesse. proua Sanchez. Thank you, sir oh,. I will suur tänu, mina püüan teha lühidalt, sellepärast et ma olen nõus härra Tännokiga selles osas, et Tännok on, et Montenegro on edulugu. ja ma kiidaksin ka härra Tännoki väga hästi ettevalmistatud teksti. variraportöör oli väga lihtne olla, sellepärast et meil oli variraportööride vahel selge üksmeel, ma toetan kõiki kompromissmuudatusettepanekuid ja samuti ka seda pilti, pilti äh, või kirjeldust, mis härra Tännok äh, sellest riigist andis, nii et väga hea töö härra Tännoki poolt ja suur tänu talle ja variraportööridele äh, väga konstruktiivse töö ja kokkulepete eest. suur tänu härra Fern, palun. kaks minutit. aitäh, esimees. sotsiaaldemokraatide nimel ütleksin samuti tänu äh, härra Tänakile, minu meelest on tegemist hea resolutsiooni ettepanekuga, see on hästi sõnastatud äh,, kompromissettepanekute osas olid äh,, oli töö väga hea, nagu mainitud, need puudutasid äh, meediavabadust, korruptsiooni, äh, kohtud ja nii edasi Äh, põhimõte on väga selge, iga kandidaatriiki peaks hindama ainult nende enda äh, edusammude põhjal ja liikmesriikide edusamme omavahel ei tohiks äh, kuidagi seostada. me oleme teinud hulga muudatusettepanekuid, enamiku kiitsid äh, Äh, raportöör ja variraportöörid heaks, see puudutab ebarahastamist kodanikuühiskonnale, samuti soolise võrdõiguslikkuse poliitikat, äh, meie arvates on siin palju ära teha, naised ei ole piisavalt e-, edastatud, äh, kodanikuühiskond, ametiühingute õigused ja nii edasi, ma ei ole päris kindel, kas härra Tänak meid siin sajaprotsendiliselt toetab, aga me loodame, et meid toetab komisjon. me esitasime ka Roheliste ja proua Lunatšekaga koos teatud muudatusettepanekuid, ma usun, et tema räägib öö, homo- ja biseksuaalide õigustest ja keskkonnamõjudest. küsimus on selles, kas me oleme olnud liiga kriitilised või liiga leebed. mina arvan, et me oleme saavutanud hea tasakaalu, sellepärast et selle raportiga saadetakse positiivne signaal Montenegrole, kiidetakse neid äh, liikmelisuskriteeriumite hea täitmise eest, aga samas oleme me olnud ka kriitilised ja öelnud selgelt välja, et on veel palju valdkondi, kus tuleb saavutada veelgi enam, me peame rõhutama rohkem vajadust äh, viia reformid ka ellu, eriti keskendudes justiitssüsteemile, korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vahelis-, vastasele võitlusele. suur tänu, härra Vaibel, palun! suur tänu, esimees! mina tahaksin kõigepealt tänada meie raportööri härra Tännakit, ta on ära teinud suure töö selle raportiga ja tulemus on väga positiivne ja väga hästi tasakaalus. mind ei üllatanud muudatusettepanekute rohkus. Neid oli tegelikult palju vähem kui tavaliselt seda tüüpi raportite puhul, aga ma kiidaksin raportööri selle eest, et ta tegi meiega tihedat koostööd ja ühendas erinevaid ideid kompromissettepanekutes ja oli väga tolerantne ideede suhtes, mida mitte kõik ei jaga. ma arvan, et meil on siin hea näide riigist, mis on täitnud see, need kohustused, ähm, mille täitmist neilt oodati ja mis on saavutanud ka sisemise ühtsuse siseriiklikult ja mõistnud, kui oluline on riigi Euroopa väljavaade. ma kiidaksin Montenegrot äh, ka sel, nende panuse eest heade piirkondlike suhete ja stabiilsuse saavutamises. loomulikult on veel asju, mis tuleb ära teha selleks, et korruptsioonivastaste meetmete raamistik rakendataks ka praktikasse, on veel mõningaid teemasid, milles võiks olukord olla panem, me räägime siin ajakirjanike survestamisest ja mõningatest juhtumitest, äh, mis seonduvad pressiga, aga ma olen nõus äh, teiste variraportööridega ja raportööriga, et äh, Montenegro on väärt seda, et me alustaksime liitumisläbirääkimisi, äh, alustaksime seda rasket Euroopa Liiduga ühinemise teed. suur tänu, proua Lunatšek, palun. suur tänu, esimees. ka mina tahaksin kiita ja tänada härra Tännokit äh, tehtud töö eest ja samuti ka raporti ja resolutsiooni tutvustamise eest ja selle töö eest, mida ta tegi ära kompromisside leidmisel. ma arvan, et on väga hea, kui parlament tervikuna toetab äh, Montenegro liitumisläbirääkimiste alustamist äh, suve alguses. ma arvan, et äh, meil on viimane aeg seda teha ja teemadega, mis puudutavad kohtusüsteemi, õiguskorraldust ja nii edasi, korruptsiooni, nendega saab tegeleda ka peatükkide kakskümmend kolm ja kakskümmend neli ähm, raames. kolleeg küsis, kas meie oleme liiga kriitilised või liiga leebed. ma pean ütlema, et üks asi, mida meie oleksime tahtnud näha, minu meelest äh, kompromissid äh, kaks ja kolm ei ole meie jaoks piisavalt tugevad, näiteks punkt kaks korrup- või ettepanek kaks äh, korruptsiooni osas, seal tervitatakse edusamme, minu meelest me ei saa öelda, et me tervitame äh, Äh, edusamme, sest neid edusamme ei ole nii palju olnud, piisab sellest, kui me ütleksime, et ta võtab teadmiseks edusamme, sammud sellepärast notes ja nii edasi, sellepärast et on olnud väga kõrgetasemelisi kommu-, korruptsioonijuhtumeid. kui me ütleme welcomes the progress, tervitame edusamme, siis see läheb liiga kaugele ja mul on ka kahju, ähm, et kolleeg Kukani muudatusettepanek, mis puudutab kõrgetasemelisi korruptsioonijuhtumeid, näiteks äh, Telekome, äh, et seda ei võetud arvesse. jah, mitte alati ei pea nimeliselt äh, organisatsioone häbiposti panema, aga antud juhul on tegemist teemaga, mida Montenegros on lehed täis, siis oleks oluline ka konkreetsele juhtumile viidata. kompromissettepanek neli Äh, homo ja biseksuaalide õigused, jah, siin viidatakse sellele, aga diskrimineerimise vastase seaduse vastuvõtmisest ei äh, piisa, kui äh, seda õigust ei rakendata praktikasse või kui ei arvestata mõjudega teistele seadustega, siis äh, sellest ei piisa, nii et ma arvan, et meie esialgne sõnastusettepanek äh, Ehm, kus viidati vajadusele praktika viia kooskõlla rahvusvaheliste standarditega, oli parem ja viimane puudutaks neid, puudutab nende tammide keskkonnamõjusid. mina oleksin eelistanud Äh, kolleegide Frami Vaigeli ja Katsliga kokku pandud äh, muudatusettepanekut, äh, mis puudutas hüdroelektrijaamu. mul on kahju, et te seda ei aktsepteerinud, me tahaksime, et see võetakse arvesse, aga ja kui me seda ei saavuta, siis ma kardan, et meie peame jääma erapooletuks, kuigi ma väga toetan seda põhimõtet alustada läbirääkimisi, aga me peame siiski natuke kriitilisemad olema. suur tänu, härra Kukan, palun aitäh, härra esimees, teen lühidalt. mina arvan, et meil on siin võimalus võtta vastu hea ja positiivne raport Montenegro kohta, raportöör äh, härra Tannok on teinud väga kvaliteetset tööd äh,. Montenegro on äh, üsna hästi edasi liikunud oma integratsiooni agendaga ja ma loodan, et see protsess ka jätkub sujuvalt ja et läbirääkimiste alustamine liitumiseks äh, võib toimuda juba sellel aastal. kuna edusamme, sammud äh, peamiste prioriteetide osas on olnud oluliselt suured, eriti mis puudutab äh, parlamendi tööd, parlamendi kodukorda, valimiste korda, ja poliitiliste parteide rahastamist ja samuti ka näiteks kohtusüsteemi reformimisel, siis meie arvame, et me peaksime vastu võtma väga positiivse raporti, mis toetaks Montenegro äh, integreerumist äh, ja selle järgmisi samme. veel kord tahaksin äh, kiita härra Tännokit kompromisside leidmise eest ja mina võtan oma muudatusettepaneku tagasi proua Lunatšek küll viitas sellele, aga mina arvan, et kompromissettepaneku tekst sisaldab juba seda mõtet ähm, minu äh, ettepaneku taga, võib-olla variraportöörid täiendavad seda mõtet. minu meelest on esitatud kompromissmuudatusettepanekud head ja toetan neid, aitäh! suur tänu! proua Sitšits, üks minut. suur tänu! ma kordaksin veel kord, et ma toetan kõiki neid kompromissettepanekuid, milleni me jõudsime. härra Kukani ettepanekut, äh, kompromissettepanek katab üheksakümne üheksa protsendi ulatuses, nii et tema äh, võttis selle tagasi, kuigi proua Lunatšek sellele viitas ja me peame ka mõtlema selle peale, et proua Lunatšek esindab üsna väikest fraktsiooni. Äh, härra Tänak oli väga lahke äh, teie fraktsioon on muudatusettepanekutes väga hästi esindatud, kui teid see ei rahulda, kui te ikka arvate, et äh, need ei ole äh, piisavalt tugevad, siis hääletame teie olemasolevaid muudatusettepanekuid ja siis te näete, mis tulemus on. minu meelest te peaksite toetama kompromisse, sellepärast et nad katavad täielikult teie soove. suur tänu, proua Lunatšek, palun! suur tänu, härra Ruhatšek. ka mina arvan, et äh, Montenegro on teinud suuri edusamme peamiste prioriteetsete teemade osas ähm, teistele riikidele võiks eeskujuks olla see, et Montenegro peamised poliitilised jõud teevad koostööd riigi strateegiliste eesmärkide saavutamise nimel. see on näiteks heaks äh, eeskujuks naaberriigile Albaaniale. Montenegro on teinud ka suuri edusamme oma majanduse stabiliseerimisel. me, eriti on oluline makromajanduse stabiliseerimine praeguses äh, Euroopa majanduslikus olukorras. härra Tannoki raport annab väga selge pildi ka olemasolevatest probleemidest kohtusüsteemis, korruptsioonivastases võitluses, seal on veel probleeme lahendada, aga samas võiks ka viidata sellele, et Montenegro ei hakka homme Euroopa Liiduga liituma, tal on veel aega areneda, muudatusi teha ja senikaua, kuni peamised poliitilised jõud äh, täie tähelepaneku tähelepanuga nende prioriteetidega tegutsevad, siis olen ma kindel, et äh, pärast liitumisläbirääkimiste alustamist tehakse veel edasisigi edusamme ja nagu ma ütlesin, Montenegro on väga hea näide ja mudel naaberriikidele, mida järgida, muuhulgas Albaaniale ja Bosnia-Hertsegoviinale ning Serbiale. seega ma õnnitleksin nii Montenegrot kui ka härra Tänakit äh, raporti poolt. proua Lunatšek, teil on pool minutit. aitäh, esimees, ma tahtsin lihtsalt kolleegile vastata, jah, teil on õigus, võib-olla ma ei öelnud piisavalt selgelt välja, et ma olen nõus paljude asjadega, mida ütles härra Tänak, aga kõigepealt ma ütleksin, et me oleme keskmise suurusega fraktsioon ja see, mis puudutab äh, Euroopa Liiduga liitumist, siis see on vahend, kuidas survestada äh, riike edasi liikuma ja selline on ka Euroopa Parlamendi roll siinjuures. ma tahtsin teile vastata, et ma mõistan, ma olen nõus paljude asjadega, mida härra Tänak on lisanud, aga minu meelest me peaksime olema natuke kriitilisemad. aitäh, härra Tänak võib lahendada selle väikese vaidluse ma ei tahaks äh, Rahvapartei ja Roheliste vahelisse vaidlusse sekkuda. kõigepealt äh, ma tahaksin öelda, et ma äh, tahaksin tänada äh, kolleege abi eest äh, Tadžitšit, äh, kes on mind väga palju aidanud, me oleme ka korduvalt käinud selles riigis ja ta on ekspert ma olen nõus selle kollekti-, kommentaariga, et äh, iga riiki tuleb hinnata eraldi, ma ei ole nõus sellise regati mudeliga ja loomulikult minu raport püüab äh, laialdaselt toetada igasuguseid vähemuste kaitse ja diskrimineerimise vastase äh, Äh, võitluse meetmeid, sealhulgas naiste õiguste kaitset, äh, ametiühingute õiguste kaitset, äh, LBGT õiguste kaitset ja nii edasi. ja loomulikult, aga samas ma ei tahtnud keskenduda raportis ainult sellele ühele teemale, raport on laialdane ja puudutab paljusid erinevaid liitumisprotsessi teemasid tänan veel kord härra Vaigelit, korruptsioonivastane võitlus on üks äh, peamisi mureteemasid nii mulle kui ka komisjonile kui ka tõenäoliselt äh, kõigile Lääne-Balkani kodanikele äh, ja samuti on väidetavad ajakirjanike mõrvad ja hiljutised pressivabaduse probleemid olulised. proua Lunatšik, kui te vaatate muuta kompromissettepaneku teksti, siis me kasutame sõna, sõna welcome Äh, tervitame äh, seda, et äh, vastu on võetud vastavad õi-, õigusaktid. loomulikult meil on rakendamisega veel muresid, nagu viidatud, aga me tervitame konkreetselt seda, et nüüd on olemas õiguslik raamistik, millest edastises tegevuses lähtuda. nii et ma arvan, et võib-olla siin on valesti aru saadud kompromissi tekstist. konkreetsete ettevõtete nimeline väljatoomine, mina otsustasin seda mitte teha ma mõistan äh, teie kommentaari äh, telekommunikatsioonifirma osas, aga inimesed on saatnud mulle ka kirju teiste firmade kohta, äh, väidavad, et äh, üks või teine firma on neid petnud välja raha, äh, investoritest on jutt, seda on viitnud ka, viidanud ka minu valijad Londonist ja mina pigem räägiksin nendest küsimustest otseselt Montenegro valitsusega, mitte ei loetleks neid raport, raportis ja ma olen nõus, et me ei saa nimetada kõiki ettevõtteid, sellepärast et esiteks see nimekiri oleks liiga pikk ja teiseks meil ei ole igal juhul äh, faktilisi asjaolusid. mis puudutab hüdroelektri küsimust äh, äh,, ma tean, et teil on reservatsioonid selle elektri ja tammide osas, aga minu arvates on see üks parimaid lahendusi, mis võimaldaks Montenegrol eksportida ka elektrit näiteks Ita Itaaliasse ja teistesse naaberriikidesse, nii et öö, äh, nii et mina igal juhul ei ole nõus teie kommentaaridega hüdroenergia rollist äh, Montenegro majanduses, nii et te võite ettepanekut äh, esitada, aga mina neid ei toeta. härra Kukan, ma tänan teid kommentaaride eest, te olete selle piirkonna üks parimaid äh, eksperte siin parlamendis äh, Äh, nii et ma võtan teie kommentaare väga tõsiselt ja nüüd härra Raudšek, loomulikult Montenegro sisesed probleemid ei ole nii tõsised kui teistes äh, naaberriikides, te konkreetselt viitasite Albaania lõhestatusele ja Montenegros midagi sellist ei ole nagu te ütlesite, Montenegro ei hakka homme liituma, isegi liitumisläbirääkimised ei ole veel alanud ja konkreetsete peatükkide all on tegelikult äh, see õige aeg, millal tuleks keskenduda vastu võetud õigusaktide rakendamisele. praegusel hetkel on meil vaja, et see õiguslik raamistik äh, parlamendi kaudu paika pandaks ja kui äh, me hakkame läbi rääkima konkreetsete peatükkide osas, siis me saame vaadata, kuidas need ellu rakenduvad, aga ma tänan teid kõiki kommentaaride kommentaaride eest, ma ootan huviga homset äh, hääletust ja loodetavasti võtame selle resolutsiooni vastu. Tänok äh,. suur tänu, härra Tänok, hääletame homme komisjonis ja aprillis toimub täiskogus hääletus. Lähme kohe järgmise punkti juurde ja see on äh, raporti eelnõu Äh, proje-, äh, raporti projekti ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule Euroopa demokraatia sihtkapile võimaliku loomise korraldamise kohta, härra Lambsdorff. suur tänu teile. see ei ole nõukogu soovitus, see on soovitus nõukogule. me soovime esitada omapoolsed suunised juhuks, kui äh, see, see sihtkapital luuakse, kõigepealt sooviksin ma tänada äh, Ehm, variraportööre, sest nende töö on olnud väga tubli, kuid eh, selline lähenemine on siiski üsnagi uus, sellega seoses ma üritasin eh, olla eh, võimalikult avatud erinevatele soovitustele ja võimaluse korral ka soovitusi leida. alustasime sellega aasta aega tagasi, alguses oli tegu väga teoreetilise lähenemisega ja töögrupp meie välisteenistuse juures teeb väga palju väga tublit tööd ära ning ähm, juunis ootame juba nende esimest lõppdokumenti. nüüd on vaja, et Euroopa Parlament annaks äh, omapoolse arvamuse Euroopa Demokraatia Sihtkapitali kohta ning äh, kuni kolmekümne kaheksani on tegu algsete muudatusettepanekutega, mis on väga konstruktiivsed, meil on ka kaksteist, äh, on äh, kompromissmuudatusettepanekud. me tegime kõik tublisti tööd. ja ma arvan, et valdavas enamuses jõudsime kokkuleppele siin tuleb rääkida ka lisandväärtusest, nimelt peaks rääkima sellest, kes võiks kasu saada sellest sist, sihtkapitalist, milline roll neil peaks olema, me tegime nimekirja organisatsioonidest, keda me seni pole saanud veel toetada, kellel on olnud raskusi toetust saada, näiteks äh, neile sellepärast, et nad pole juriidilised isikud või sellepärast, et nad ei täida administratiivseid kriteeriume. lisandväärtus äh, peab tähendama siis seda, et äh, meil on vaja rohkem paindlikkust, meil on vaja kiiremat tegutsemist. Need äh, on meie lisandväärtuse lahutamatud, lahutamatud osad tihtipeale üleminekuperioodil on väga raske ametlikku abi osutada ning just siis võiks sekkuda meie sihtkapital. ja mis peaks aitama konkreetselt soovitud eesmärgid saavutada. me peaksime ära hoidma äh, kattumisi ja dubleerimist äh, olemasolevate fondidega, näiteks inimõiguste demokraatia instrumendiga inimõigused on loomulikult võtmeküsimus. me soovime, et tekiks väike struktuur siinsamas Brüsselis, sellega tegeleks vähe inimesi, kes teeks koostööd Euroopa Liidu saatkondadega koha peal, samuti ka vabaühenduste ja fondidega. ja seal, kus kasutatakse kasutatakse Euroopa rahasid, on vaja loomulikult saada ka ülevaadet selle kasutamisest kõigi detailidega, selles osas on kõik nõus, me peame muidugi teadma ka, kuidas osaletakse poliitilises äh, protsessis pärast seda, kui see fond on loodud ja äh, samuti oleks vaja teada, millisele, millisel määral äh, osaletakse olemasolevates struktuurides, samuti ka seda me tuleb uurida ka sisulisi küsimusi, mitte liialt detailselt, kuid siiski üldsuunised tuleks endale selgeks teha. samuti oleks vaja iga-aastast raportit selle tegevuse kohta, nagu et seda tehakse riikidega, kus sellised struktuurid juba olemas on. ühest teemal ei ole kokkulepet saavutatud ja homme me seda juba hääletame Eh, nimelt eh, kuidas eh, oleks võimalik toetada alles, alles tekkivaid poliitilisi parteisid. kui neid toetada, siis tuleb seda teha globaalselt, selles osas oleme me kõik nõus praegusel hetkel on väga raske defineerida, milliseid poliitilisi parteisid võiks äh, toetada. praegusel hetkel on definitsiooni raske äh, leida. loodetavasti homme saame eh, selle eh, teemaga eh, lõpule jõuda. ja nüüd järgmine kõneleja, kaks minutit, suur tänu teile, härra esimees, kõigepealt ma sooviksin tänada meie raportööri härra Lambsdorfi ning tänada tema raportit, mis on tõesti väga hea kvaliteediga, samuti ta on olnud väga koostöövalmis Eh, ning aidanud meil teguda, tegutseda selle olulise eh, teemaga, milleks on siis demokraatia sihtkapital. tulemus on nüüd käes, fraktsioonid eh, on jõudnud kompromissile ning üks teema on endiselt tuu-, tundlik, üldiselt aga ei olnud meil kokkuleppele jõudmine eriti keeruline. on väga lootustandvaid, on väga olulisi küsimusi, me peame kindlasti jätkama koostööteed, me peame olema efektiivsed. kui me loome sellise sihtkapitali, siis see tähendab seda, et me anname Euroopa Liidule kiirreageerimisvahendi, mis on paindlik ja kohandatud demokraatlike väljakutsetega ehk siis põhiseaduslikud reformid, poliitiline pluralism ning eh, samuti ka eh, valimisprotsessi toetamine paljudes riikides ma sooviksin nüüd keskenduda kõige eh, olulisemalt selle teemale, millest rääkis juba härra Larmstorf, see puudutab siis eh, fondi toetus, võimaliku toetuse saadjaid. nii raportöör kui ka paljud eh, saadikud rääkisid sellest, kui oluline on toetada demokraatia, demokraatiat pooldavaid liikumisi ülemineku protsessis olevates riikides. see on ka oluline osa kompromissist viis, seal tuleks, seal lisati erinevaid poliitilisi aktiviste, vabaühendusi, blogijaid ning näiteks ka kunstiinimesi. kuid selles küsimuses ma tahaksin siiski äh, öelda, et need riigid, keda me tahame toetada, on uhked oma suveräänsuse üle ning äh, võttes arvesse, kui intensiivsed vaidlused toimusid meie töögruppidest, jään ma oma seisukoha juurde, nimelt, et ei tohi otseselt äh, rahastada nende riikide äh, poliitilisi parteisid, olgu tegu siis uute või vanade parteiga, sest see võib tähendada Euroopa Liidu jaoks suuri riske, see võib tähendada, et meid süüdistatakse sekkumises. kompromiss viis on samuti eraldi hääletus see puudutab siis äh, poliitiliste parteide lisamist äh, toetuse saajate nimekirja ning äh, ma sooviksin öelda, kallid kolleegid, et lõpetuseks ma sooviksin meenutada meie ühist eesmärki, mida ei tohi unustada. nimelt, et, et see peab olema oluline vahend meie välispoliitika elluviimisel ning tal peab olema võimalik, tal peab olema võimalik kiiresti kasutada, ta peab olema täpselt defineeritud. suur tänu, proua Koomes, palun, kaks minutit suur tänu, härra esimees, mul on väga hea meel selle üle, et me praeguse töö juures juba niigi kaugele jõudnud, sest ma arvan, et ma olin esimene inimene, kes selle kahe tuhande kümnendal aastal sellise teema tõstatas, ma rääkisin sellest, et meil on vaja Euroopa demokraatia sihtrahastut. mul on väga hea meel selle üle, <laughs> et ma räägin oma fraktsiooni nimel, mitte ainult enda nimel ning eh, esindaja Veronique de Kaiserit, kes ei saanud täna siia tulla, kuid tema oli variraportöör ning eh, meie loomulikult esitame omapoolsed tänud ka Aleksander Graf Lambsdorffile ja samuti ka teistele variraportööridele. me eh, oleme jõudnud üldjoontes kokkuleppele, mõned uued küsimused on veel olulised. me peaksime eh, eh, eh, loomulikult mõtlema selle peale, kas me toetame poliitilisi fonde või, või mitte. nüüd selles küsimuses, mis puudutab siis lahendust poliitilise tasakaalu respekteerimise osas Euroopa Liidu tasandil, see on väga oluline punkt meie jaoks ning samuti puudutab see ka poliitilisi parteide küsimusi, siin võivad olla erinevad äh, lähenemised, meie variraportöör Veronik näiteks arvas, et äh, et tema toetab seda, mida ütles proua äh, Saifi, nimelt et tema arvab, et ei ole mõtet otse toetada poliitilisi parteisid, Eh, vaid pigem aktiviste, enne kui nad eh, seovad ennast poliitiliste liikumistega. mina arvan, et eh, tegelikult see sõltub olukorrast. kõige olulisem on säilitada parlamendi poliitiline tasakaal. kujutage ette, kui näiteks Lõuna-Aafrika olukord enne apartheidi lõppu. kas me, mõni mees just kahtleb, et oleks oluline olnud neid toetada? selles äh, faasis. samuti ma sooviksin öelda, et me oleme rahul äh, lahendustega selles, mis puudutab naiste osalust, samuti ka eelarve kontrolli, mida Euroopa Parlament äh, peaks rakendama ning samuti konsultatsiooni, konsulteerima peab Euroopa Liidu esindustega ja samuti on väga oluline Eh, et eh, me ei jääks poliitilise tasakaalu juurde. proua Lüüsing, palun. suur tänu teile. mina tahaksin öelda, et eh, Euroopa demokraatia sihtkapital tundub väga problemaatiline olevat. ma ei usu sellesse ja ma olen absoluutselt selle vastu, see sihtkapital ei äh, ei respekteeri rahvusvahelist õigust ega riikide suveräänsust ning minu meelest õõnestab äh, meie enda, äh, meie enda suhtumist riikide suveräänsusesse. on täiesti ebasobiv et äh, poliitilised parteisid äh, niimoodi toetataks. ja see näitab äh, ka seda, et kogu selle asjaga on seotud mingisugune salajane agenda. mina olen selle vastu, mina olen selle sihtkapitali vastu. ma ei saa aru, kus siin on see demokraatliku kontrolli võimalus mis selle juurde peaks eh, käima. eriti puudutab see kompromissi number kümme, mis puudutab meetmete rakendamist selleks, et eh, luua demokraatia sihtkapitali ning et eh, ja et kas see peaks finantseerima poliitilisi parteisid. ma ei ole konstruktiivse äh, Eh, konstruktiivse koostöö vastu, ma esitasin ka muudatusettepanekuid. suur tänu, esimees. ma sooviksin tänada härra Lambsdorfi tema tubli töö eest. esitaksin mõningad küsimused. ärge palun äh, Eh, aegamini segamini proua Lössinguga, minu meelest eh, suveräänsuse eh, küsimusest rääkimine on pisut vanaaegne, me räägime siin inimõigustest ja demokraatiast ning see suveräänsus ei pea olema tähtsam kui inimõigused, nii et ma tahaksin öelda, et mina seda ideed ei, ei, sellist lähenemist mina ei toeta teiseks äh, küsimus, äh, ma loodan, et te seda ei tõlgendata kuidagi valesti, härra Lansdorf, sooviksin esitada küsimusi teile. nimelt äh, statuutide väljatöötamisel öeldakse, et tehakse kõik selleks, et Euroopa Parlament saaks osaleda, eriti puudutab see eelarve, eelarve kontrolli, kuidas seda tehakse. teine oluline küsimus, kuidas saame teha midagi selleks, et ära hoida äh, dubleerimist juba olemasolevate vahenditega. ja et äh, bürokraatia selle kõige juures, äh, bürokraatiat selle kõige juures juurde ei tekiks, minu meelest on oht, et tekib lausa konkurents juba olemasolevate vahenditega. palun selgitage, härra Lambsdorff, kuidas te kavatsete, milliste vahenditega te kavatsete seda sihtkapitali rahastada, kes panustab sellesse? ning mis puudutab nüüd juhatust, siis eh, eh, kes sellesse kuuluksid, kas eh, see aitaks koostööd teha näiteks ka erinevate Euroopa fondidega näiteks punkt kuusteist ütleb, et eh, juh-, et eh, juhatus eh, kohtuks teiste fondide juhatustega, minu meelest on see ebapiisav, eriti algfaasis minu meelest peaks tegema kõik selleks, et kohtumised oleks võimalikult, toimuks võimalikult sagedasti, mitte vaid paar korda. ma ei tea, kas homsed muudatusettepanekud aitavad selliseid küsimusi pisut konkreetsemaks muuta. härra Lambsdorff ma loodan, et te ei pane pahaks minu kommentaare, ma sooviksin öelda seda, et homme peame hakkama me tegelikult tõsist tööd tegema, et, et Euroopa Parlamendi kõrvale ei jäetaks. suur tänu teile, suur tänu härra Graf Lambsdorffile, tema huvitava, hästi koostatud öö, äh, töödokumendi eest, mille me homme vastu võtame. ma sooviksin eriti rõhutada seda, et äh, Poola tegi selle ettepaneku oma äh, eesistumise eelõhtul. tegu on tõelise olulise projektiga Poola eesistumise jaoks ning äh, see vastab Euroopa Liidu nõrkustele, see reageerib, see aitab reageerida kiiresti eh, riikidele, kes on eh, üle, kes on eh, muutuste eelses olukorras või juba olukorras, kus muutused toimuvad. meil peab olema võimalikult paindlik lähenemine selleks, et toetada selliseid riike, mida iganes me siis selle sõnaga paindlik tähe, tahame öelda, kuid näiteks Ameerika Ühendriikide demokraatiafond oli see, mis pole äh, solidaarsust äh, elus hoidnud, teda ei oleks iial suutnud kaheksakümne esimest aastat üle elada, kui ameeriklased poleks neid aidanud. nii et äh, ma sooviks, et toetataks, toetataks verivärskeid poliitilisi parteisid, et nad ei arvataks välja äh, toetuse saajate nimekirjast. loomulikult nad ei ole eh, selle riigi eh, poliitilise süsteemi osa, loomulikult ei saa olla registreeritud parteidega, kuid me soovime, et tekiks demokraatlikud reeglid riigis, eh, siis see peaks ju tähendama seda, et selles riigis ei olegi demok-, demokraatlikke parteilisi parteisid. loomulikult ma saan aru teie muredest. Lukašenka režiim näiteks Valgevenes neile sugugi ei meeldiks, kui me demokraatia protsessi eh, Valgevenes kuidagi toetaksime, see on ju ilmselge. Rabieletski oli siin, ta rääkis meiega, ta rääkis inimõigustest, inimõiguste kaitsmisest eh, ning samuti rääkis ta eh, legaalsetest ja illegaalsetest poliitilistest parteidest. me nägime väga kiiresti, kuidas tema ja teised opositsiooniaktivistid äh, Eh, torgati vangi, kus nad ei tohiks eh, sugugi mitte olla. me peaksime demokraatlikku protsessi toetama, me teame, et Euroopa Liidu poolt kasutatavad vahendid ei ole paindlikud. Nad ei eh, sobi kiireks reageerimiseks. Nad ei aita opositsiooniaktiviste toetada riikides, mis ähm, äh, on raskustes really. suur tänu, kõigepealt ma sooviksin ähm, äh, tänada kolleege äh, huvitavate märkuste eest. ma, mul on väga hea meel selle üle, et meil ei ole eriti palju erimeelsusi, välja arvatud see üks punkt, mille osas me hääletame, homme vaatame, mis tulemusteni me jõuame mis puudutab kriitilisemaid <coughs> äh, punkte, siis äh, ma räägin nüüd edasi saksa keeles. ma ei, ma üritan erinevaid küsimusi mitte äh, nüüd omavahel segamini ajada. nii et ma ei hakka härra Pöteringi nüüd teistega Äh, segamini ajama. Äh, proua Lösing, teie äh, fraktsioon selgitas väga varakult juba oma kõhklusi, teie töötajad olid väga konstruktiivsed, härra Pöteringil on oma, omapoolne ülevaade poliitiliste parteide toetamise kohta, me toetame kõiki panuseid ning kuidas Euroopa Parlament saab oma huvisid kaitsta, kõigepealt Euroopa Parlament äh, peab äh, tegema omapoolseid soovitusi, mina ütlesin, et me peame midagi tegema, sest vastasel korral ei pane keegi meid tähele. see oli nüüd esimene samm, käivitasime protsessi, teiseks meil on nüüd oma töögrupp. Elmar Brokk äh, palus, et ma esindaks meie komisjoni selles töögrupis ning äh, mis puudutab eelarve küsimust, siis ka selles osas äh, toimus meil juba esimene kohtumine. ning äh, selgitasime siis seal Euroopa Liidu fondide rahastamisküsimusi ja siis seda enne ja pärast rahastamist ning mis puudutab nüüd dubleerimist, siis kuidas Eh, kuidas selgitada erinevusi Euroopa inimõiguste, eh, Euroopa inimõiguste ja, eh, ja demokraatia fondi ja demokraatia sihtkapitali vahel. proua Staifi rääkis paindlikkusest, rääkis sellest, et demokraatia inimõiguste fond rääkis sellest, et sihtkapital saab osutada esialgset toetust ning hiljem saab toetamist jätkata demokraatia inimõiguste fond. Eh, inimõiguste toetamine peaks olema osa eh, reeglitest ning peaks olema üks kohustuslik iga-aastane kohtumine. igasugused reeglid eh, peaks seda ette nägema, me sooviksime teha kohtumisi Brüsselis, sooviksime kohtuda Ameerika esindajatega, iseseisva otsuse langetamine on samuti väga oluline, nii et see puudutab siis juhatuse ja, ja dubleerimise küsimusi ning äh, samuti on oluline teada, kes finantseerima hakkab. volinik Füüle on lubanud äh, naaber, äh, naabruspoliitika rahadega seda toetada ning teised liikmesriigid on, ning liikmesriigid on samuti valmis toetama ning ning toetused tulevad kindlasti suurel hulgal, kahtlemata vabandust, rohelised eh, lahkusid juba, nemad rääkisid ka, ka fondi loemi-, loomist, kuhu saaks eh, näiteks toetust, kuhu saaks, kus saaks osaleda ka Norra ja Šveits. see on samuti võimalus ning veel viimane punkt. Anna Gomes rääkis sellest see on ka vastus härra Gžibile. demokraatlike liikumiste toetamine, ma arvan, et näiteks ANC-d oleks igaüks valmis olnud apartheidi vastu toetama, kuid üks asi peab olema meie jaoks selge. see peab olema selge reegel, meie soovime toetada ainult neid, kes tegutsevad äh, mitte vägivaldselt, rahumeelselt niisiis äh, rahumeelsed, demokraatiameelsed aktivistid, sest mitte mingil juhul ei soovime, et raha äh, teistele asjadele kulutatakse. suur tänu teie toetuse eest ning ootan huviga homset hääletust, härra Pöteringil on täiesti õigus, hääletus ei ole veel lõppfaas, töö toimub edasi ning ootan edaspist koostööd eda-. suur tänu. minu ülesanne on, on teile öelda, et proua Veronique de Kaiser saatis ühe muudatuse suulisse muudatusettepanekusse kompromiss seitsme puhul. nii et palun vaadake seda. kompromiss seitse, suuline muudatusettepanek, sekretäriaat saadab selle laiali, aga ma tahtsin teile teada anda sellest enne. viimane faas, kus öeldakse, et uuesti andmine, millega tuleb arvestada me poliitilise tasakaalu asendame poliitilise pluralismiga. seda muudatust palus proua de Kaiser ja sekretäriaadab, sekretäriaat saadab selle laiali. suur tänu. Läheme kolleegid edasi kohe. ees on härra Ungureanu raport USA ja Euroopa Liidu vahelise lepingu sõlmimine, see puudutab broneeringuinfo kasutamist ja selle edastamist USA sisejulgeolekuministeeriumile. härra Ungureanu, teil on kolm minutit. suur tänu, härra esimees, aega on vähe. ja seega lihtsustan asju natukene. kõigepealt äh, üks konkreetne eristus, et äh, millest me räägime ja millest me tegelikult ei peaks rääkima seoses selle arvamusega. millest me peaksime rääkima? me peaksime rääkima meie komisjoni seisukohast äh, selle kokkuleppe osas Atlandi-ülese partnerluse vaatevinklist, ähm, sealhulgas meie ähm, vajadused seoses ühtse terrorivastase võitlusega rääkima ei peaks me siin aga sellest, kas meile Ameerika kombed meeldivad või ei meeldi. ja ma pean täiesti selgelt välja ütlema, et see uus äh, leping, mille läbirääkimiseks läks terve aasta, on selgelt parem kui eelmine versioon või versioonid selle poolt räägin mitu argumenti, räägin ainult mõnest. praegu uue lepinguga on üksikisikutel juurdepääs oma andmetele ja võimalus neid parandada. Neil on õigus äh, Ameerika Ühendriikides äh, õigus abi saada, see nii äh, tunnustatakse üleminekuna nõndanimetatud tõuk-, üleandmise tõukemeetodit, broneeringuinfo kasutamine on piiratud ja kokkulepe näeb ette, et tuleb rakendada vastastikuse põhimõtet. muidugi mõned sõnastused oleks võinud olla natukene ambitsioonikamad, aga ma arvan, et üldiselt on see tulemus suhteliselt hea, siin on saavutatud õige tasakaal julgeoleku ja mm, e, e, isikuandmete kaitse vahel ja lõpetuseks tuleb endalt küsida mis oleksid alternatiivid juhul, kui seda kokkulepet heaks ei kiideta? mulle tundub, et ilma selle lepinguta oleks kõigepealt meie lennuliinid ilmselt äh, nii-öelda õiguslikus vaakumis, sellepärast et nad peaksid järgima reisijate info nõudmisi Ühendriikide poolt, aga ei oleks mitte mingisugust korralikku raamistikku, mille alusel nad võiksid seda teha teiseks on täiesti ilmselge, et äh, ilma selle lepinguta mingisugust Euroopa Liidu õiguslikku raamistikku andmete vahetamiseks äh, Ühendriikidega ei oleks, aga Ühendriigid võiksid bilateraalseid lepinguid sõlmida liikmesriikidega, mis tähendaks seda, et need bilateraalsed äh, lepingud ei läheks meie järelevalve alla. nii et lõpetuseks ma arvan, et äh, seda lepingut peaksime me toetama kõik. esitatud on neli muudatusettepanekut. kõik lähevad selles äh, suunas, et äh, tuleks tegelikult loobuda sellest lepingust, aga selles ei peitu minu meelest meie komisjoni vaatevinklist iva. Need allkirjad, mis on, olen ma saanud praeguseni, näitavad, et suur enamus äh, toetab seda, et see leping äh, saaks vastu võetud. suur tänu, härra esimees. suur tänu, härra Ungureanu ja nüüd proua Koomes, teil on poolteist minutit, meil tõesti on vähe aega. härra esimees, pole kõhklustki, et kõikidel riikidel, sealhulgas ka Ameerika Ühendriikidel, on õigus ise otsustada, mil-, mille alusel äh, oma territooriumile inimesi lasevad ja üks pretsedent meil on juba olemas, e, hea pretsedent, e, broneeringuinfo leping Austraaliaga. kuid kahjuks seda pretsedenti ei võetud arvesse e, praegustel aruteludel, me teame, et arutelud pole kunagi ideaalsed, aga tulemus on siin siiski suhteliselt kehv võrreldes Austraaliaga sõlmitud broneeringuinfo lepinguga, eriti mis puudutab meie reeglite rakendamist, andmekaitsereegleid ma osalesin nendel läbirääkimistel, millal see oligi, eelmine nädal, see nädal, vahet ei ole. Äh, libe komisjonis oli kohal volinik Malmström nimelt. ja äh, peamine raportöör Sophie Intvelt on toonud väga tugevaid argumente selle kohta, kuidas isikuandmete kaitse ei ole tagatud selle lepinguga. samas aga olen nõus meie arvamuse koostajaga, kes viitab sellele, et alternatiiv oleks veel hullem. alternatiiviks oleks äh, bilateraalsed kokkulepped, mille Ühendriigid on läbi rääkinud siseriiklike valitsustega ja tegelikult selline tulemus oleks andmekaitse vaatevinklist veelgi hullem. ja on loomulikult täiesti mõeldamatu, et lennud äh, peatataks äh, selle lepingu või lepinguta nii et äh, siin tuleb jääda äraootavale seisukohale mul, ma olen ka väga mures. ma nimelt leidsin, et ameeriklaste jaoks on tegemist äh, jah, küll lepungiga, mille, lepinguga, mille meie parlament peab vastu võtma, nii nagu seda tavaliselt on bilateraalsete lepingute puhul tehtud äh, siseriiklikest parlamentidest, aga praegusel juhul räägitakse mingisugusest äh, täitev äh, lepingust ja nende kongressi see ei pea läbima. nii et kui meie seda lubame, arvestades, arvates, et alternatiiv on veel hullem, siis tuleb enne ikkagi tagada see, et kongress oleks kaasatud sellesse järelevalveprotsessi, mis on väga oluline selle lepingu puhul. suur tänu, härra Tahv. Teil on poolteist minutit no.. härra esimees, äh, jah, ma olen nõus äh, sellega, et see leping on äh, võrreldes eelmisega võib-olla kergelt parem, aga kindlasti ei ole see nii hea kui Austraaliaga sõlmitud broneeringu infoleping ja siin on äh, väga mitmes olulises punktis äh, siiski tõsiseid puudujääke. peaasjalikult selle lepingu ulatus, see ulatus on natukene liiga lõdvalt sõnastatud. eriti lõige neli punkt neli, mis lubaks seda, et broneeringu infot kasutatakse ükskõik milleks ja Euroopa Liit ei eh, saaks kontrolli või järelevalveõigust selle protsessi üle. juriidilisest vaatevinklist vaadates ei ole see asi eh, vettpidav ja ei vasta täiesti Euroopa ühenduse seadusandlusele andmekaitse osas minu meelest ei ole see heaks aluseks Atlandi-üleste suhete parandamiseks. see võiks minu meelest luua äärmiselt äh, mageda pretsedendi tuleviku PNR lepingutele teiste kolmandate riikidega, kellel andmekaitsesüsteemid on nõrgemad veel kui Ühendriikides. see, kui me seda lepingut heaks ei kiida, tugevdaks minu meelest komisjoni töö tõhusust ja tulevist, tulevast rolli. edasistel diplomaatilistel läbirääkimistel. aga praegu ei ole komisjon küll suutnud vastata komisjoni ootustele, mis on täiesti õigustatult karme standardeid jälgivad. me nõudsime neilt seda, et nad seda üritaksid saavutada, nad ei ole seda suutnud saavutada. ja seega olen ka mina, nii nagu ka teised, esitanud muudatusettepaneku selle kohta, et me peaksime sellest broneeringu infolepingust loobuma suur tänu, proua Nikolai, teil on poolteist minutit, palun. suur tänu, härra esimees. esimene minu meelest eh, jah, on see leping selline, mis rikub eh, Euroopa Parlamendi standardeid, Euroopa äh, parlament on seadnud äh, nõudmised, äh, need ei ole täidetud, aga väga raske on selles äh, küsimuses anda oma hinnangut. leping on teistmoodi kui, kui eelmised, tõesti edasiminek on nähtav, aga küll väike, aga siiski täiesti mõistetav. me peame vastama ka küsimusele, millele me ei ole vastanud minevikus. kui kaugele me oleme valmis minema Äh, sisejulgeoleku kaitsel ja kui kaugele me oleme valmis minema inimõiguste kaitsel. kahjuks äh, ei ole praegu siin äh, see piir küll õigesti dokumendis paika saanud, on täiesti selge, et on elemente, mis võiksid rakendusfaasis selle lepinguga tekitada tõsiseid probleeme, näiteks andmete töötlemisreeglid, talletamisreeglid, meetodid, eriti pikaajaline talletus ja tõesti, neid andmeid võib kasutada igasugusteks sellisteks eesmärkideks, mis ei ole Euroopa Liidu andmekaitsestandarditega ette nähtud. üks asi on aga ilmselge, me peame tagama selle, et Euroopa Liidu kodanikel on suurem õiguskindlus. meie fraktsioon arvab, et kõik individuaalselt peaksid otsustama ise vastavalt oma südametunnistusele. mina isiklikult toetan seda kokkulepet. toetan sellepärast, et äh, see tegelikult on äh, parem äh, kui eelmine ja miinimumandmekaitse tasand on saavutatud. härra Kšip, Kšip, palun, teil on poolteist minutit samuti. suur tänu, härra esimees minu seisukoht äh, selles küsimuses on, et jällegi kord on meie ees äärmiselt delikaatne juriidiline dokument. meil on ju veel meeles kogemused SWIFTiga ja praegu seesama tundmus akta puhul Äh, väga suuri muresid on tekitanud äh, ka ACTA, see ei ole muidugi kokkulepe Ühendriikidega, aga siiski kokkulepe, millele Euroopa Liit on oma allkirja andnud. kaks asja, millele ma tahaksin viidata. härra Ungrujanu ütles, et andmete säilitamise periood on vähenenud. minu küsimus on, et kui palju siis? ja kuidas äh, on see võrreldes äh, broneeringuinfo lepingu sõlm, broneeringuinfo lepinguga, mis sõlmiti Austraaliaga. ja veel üks küsimus, mis minu meelest on äh, ka väga oluline, millest härra Tahv rääkis, andmed, mis on säilitatud, neid on võimalik edasi kanda ja sellisel juhul kellele? ja kui andmed kord on juba edasi antud, kas siis võib neid teinekord kasutada äh, ka mm, kahtlasematel olukordadel. Need on mm, muret tekitanud need küsimused nii ombudsmanile kui ka andmekaitse inspektoritele üle Euroopa. on täiesti võimalik, et andmed, mm, mis üle, et andmete ülekandmine kui selline ei olegi probleem, aga see, kuidas neid kasutatakse, võib viia selleni, et kodanike õigusi rikutakse ikka väga julmalt, nii palju siis minu poolt, aitäh! suur tänu, härra Kšib, härra Ungureanu, teie kord. suur tänu nende märkuste eest, ma üritan lühidalt vastata kõikidele nendele. ma saan aru väga hästi teie muredest, ma olen nõus, et äh, see leping ei ole ideaalne. ja tegelikult mulle tundub, et ei ole üldse võimalik sellist äh, õnnistavat lepungit, lepingut niisugustes küsimustes leida, sest et need on kõik vasturääkivusi tekitavad. ma tahaksin paar sõna veel öelda. austatud äh, kolleeg, kes rääkis Ühendkuningriigi Gomes, äh, kolleeg Gomes ütles, et kongress peaks olema ka kaasatud nendesse asjadesse, jah, loomulikult oleks see kena. ja härra Tahv, tõesti ma pean kordama, mitte kunagi ei ole võimalik äh, selles valdkonnas jõuda ideaalini. ja ma arvan, et äh, võrdlused siin Austraaliaga sõlmitud äh, broneeringu infolepinguga ei ole õiglased. me ei saa võrrelda ohutaset ju ometigi Austraalia ja Ühendriikide vahel. suur tänu, proua Nikolai, teie ähm, mõtestatud seisukohtade eest Äh, julgeoleku ja andmete privaatsuse kaitse küsimus, see on oluline tasakaal, aga raske tasakaal, mida leida. ja tahaksin öelda veel, et on tõendeid selle kohta, et see leping on selgelt parem kui eelmine. härra Kšib küsis konkreetseid andmeid säilitusperioodide kohta. kui mul on olen õigesti aru saanud, siis kuus kuud säilitakse broneeringuinfot juurdepääsu piiratakse progressiivselt ning andmeid võib taaskasutada kümne aasta jooksul, kui tegemist on tõsiste ähm, riik, äh, piiriüleste kuritegudega ja viisteist aastat, kui tegemist on terrorirünnakutega, kõik andmed, mis on, mis puudutavad üksikisikuid, neid hävitatakse. suur tänu! suur tänu teile, härra Ungureanu! Läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. nimelt Euroopa Liidu makropiirkondade strateegiate areng, hetkeseis ja tulevikuväljavaated eelkõige Vahemere piirkonnas ja ma paluksin, et härra Salafrakos teeks siia kolmeminutilise sissejuhatuse. suur tänu teile, härra esimees ja suur tänu kõikidele kolleegidele ja variraportööridele, kes on mind selle arvamuse koostamisele aidanud ja suur tänu ka muudatusettepanekute eest. Te olete näidanud üles väga konstruktiivset lähenemist ja meie koostöö sujus. enamus muudatusettepanekutest võib kohe vastu võtta ja minu meelest nad tõesti äh, teevad sellest tekstist terviklikuma Jooni ja Aadria maar-, makropiirkondlik strateegia tegelikult baseerub sellele, mis on ära tehtud varem. meil on juba ju Läänemere makropiirkond ja Donau makropiirkond ning ette võiks kujutada taolisi piirkondi veelgi. makropiirkonnad on väga olulised selleks, et areng oleks tasakaalus ja jätkusuutlik, need annavad kindlasti palju lisandväärtust, mida saab toota ainult Euroopa Liit ning võimaldavad terve rea väga oluliste projektide elluviimise, see, seda ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia edendamiseks. Need makropiirkondlikud strateegiad aitavad vastu seista probleemidele, mis meie ees on äh, Vahemere piirkonnas, me räägime siin energeetika küsimustest, äh, teaduskoostööst, koolitus, haridus, äh, turism, keskkonnakaitse, meretransport, Äh, ohutus meredel, merede saastatus ning äh, ebaseaduslik kalapüük. meie makropiirkondade strateegial on alati kaks mõõdet, üks nendest on nii-öelda maapõhine mõõde ja teine on operatiivne pool. Need kaks poolt peab omavahel lepitama. Need tuleb üheskoos siia sisse kirjutada on palju kompromissettepanekuid, mille puhul ma olen üritanud selgeks teha, et väga selge piiri tõmbamine uue makropiirkonna ümber on vajalik ja see uus makropiirkond, mis on siis Vahemere piiril, piirkonnas, on väga huvitav uus areng loomulikult see ei ole selle loo lõpp, sest et äh, me peame nüüd jätkuvalt läbirääkimisi pidama, arutelusid pidama, kaasama selleks kohalikud ja regionaalsed omavalitsused, lähimuspõhimõtte austamise eesmärgil ning ma olen äh, valmis ära kuulama kõik äh, kolleegid, ma, ma kordaksin, et Te olete suhtunud väga elutervelt koostöösse ja loodetavasti nüüd need makropiirkonnad saavad jällegi uue hoo sisse me ei räägi siin ju ometigi mingisugustest uutest institutsioonidest või uuest seadusandlusest kui sellisest. aga me saame kindlasti makropiirkondadega vähemalt üritada midagi saavutada, sest et mida nad lõppkokkuvõtteks peaksid saavutama, nad peaksid avama akna tulevikku, mis peaks aitama selle piirkonna kogukondadel paremini hakkama saada. suur tänu! tegemist on põhimõtteliselt äh, arvamusega Regionaalkomisjoni raportis ja kui on kolleege, kes soovivad sõna siin võtta, siis palun, nüüd on selleks aeg. proua Lopes. suur tänu teile, esimees. ma sooviksin äh, tänada raportööri, kes selle raporti on koostanud ta võttis äh, heal meelel vastu muudatusettepanekud, mille me esitasime äh, sotsialistide fraktsiooni poolt, et äh, laiendada makropiirkondi mm, mitte ainult Vahemere idapiirkonda, vaid ka läänepiirkonda, võttes arvesse, et meil on ühised, ühine ajalugu, ühtne geograafia, ühised traditsioonid ja me tõepoolest arvame, et makropiirkond on tugevam, kui ta kaasab kõiki neid Euroopa riike, mis piirnevad Vahemerega. on väga palju ühiseid küsimusi, me näeme seda ka tulevikus. mõned on meiega alles hiljuti ühinenud näiteks Maroko, kellega sõlmime eh, põllumajanduslepingu teistega eh, on meil teised sidemed, mis on väga olulised selleks, et käivitada eh, projekte, mis, millel on juba olemas oma eelarve ning mille osas meie ühine sünergia on väga tähtis. ma sooviksin tänada südamest härra raportööri, ma tänan, et ta võttis vastu muudatusettepanekud, ma tahaksin tänada ka kõiki teisi, kes on äh, andnud äh, oma äh, panuse ja koostanud muudatusettepanekuid ja sellega teksti parandanud, aitäh! suur tänu! sellele vist vastata ei ole vaja või soovite? okei okay,, thank you very much! selge, aitäh! sellisel juhul. nüüd läheme edasi härra Salafranca aruande juurde Liibüasse saadetud ajutise, vabandust, vabandust, kõigepealt härra Lambsdorff ja seejärel härra Salafranca, minu viga. ja suur tänu, härra esimees ma tahtsin äh, lühidalt rääkida äh, töörühma visiidist New Yorki, äh, geograafiline, institutsiooniline ja administratiivne valdkond, geograafiliselt me rääkisime loomulikult Lääne-Saharast, Araabia kevadest temaatiliseks teemaks oli kaitsekohustus ja ÜRO demokraatia toetamise poliitikad ja siis see igavene institutsionaalne Euroopa Liidu teema äh, ÜRO juures. novembris oli meil ühismissioon TRUA äh, äh, alakomiteega, alakomisjoniga ja meil oli eraldi briifing, mis puudutas inimõigusi. ma alustaksin sellest teemast, Äh, mis puudutab Euroopa Liidu staatust ÜRO-s, me saime teada, et jätkuvalt on probleeme sellega, et Euroopa Liit kõneleb plokina, olukord on paranenud, äh, nagu ma vahepeal olen teada saanud, mul on selle üle hea meel, aga ÜRO liikmete hulgas on teatav väsimus Euroopa Liidust, sellepärast et meie äh, liikmesriikidel on väga raske saavutada sisulisi tulemusi ja selle see tuleneb Ühendkuningriigi ebasoovitavatest poliitikatest nõukogus ja välisteenistuses. me oleme praegu olukorras, kus iga konkreetse teema puhul, ükskõik millise küsimusega meil tegemist ei ole, tuleb teha eraldi otsus selle kohta, kas Euroopa Liitu võib välis sealt esindada välissuhetes äh, välisteenistus või tuleb seda teha kuidagi muud muud moodi. nii et selle asemel, et oma tegevust koordineerida ja võidelda meie positsiooni eest ÜRO-s, Euroopa Liit võitleb kõigepealt äh, oma sees ja siis on juba liiga hilja midagi mõjutada. nii et see on see olukord, äh, kus Euroopa Liit kahjuks ÜRO-s on. see on väga ebameeldiv äh, obstruktsionismi näide ja mulle see üldse ei meeldi. teised liikmesriigid äh, ÜRO-s, kes otsivad Euroopa Liidu toetust, äh, ei saa ka seda toetust, sest me ei suuda äh, õigeaegselt oma seisukohti äh, formuleerida. loomulikult see ei puuduta kõiki teemasid, on teemasid, kus me oleme väga tõhusad, aga üldine olukord ei ole palutanud. mis puudutab Palestiina soovi tunnustamise osas, siis meie visiidi ajal midagi edasi ei olnud liikunud, sellel hetkel oli põhimõtteline kokkulepe vaadata ja oodata, kaks juur-, julgeolekunõukogu nõukogu liiget olid äh, Palestiina staatuse laiendamise poolt, aga on vaja üheksat poolthäält ju julgeolekunõukogus ja nagu te teate, liikmesriikide seisukohad lahknevad selles osas. mis puudutab Araabia kevadet, siis äh, rõhutati riikide võimekuse suurendamist diferentseeritud korras, see teid ei äh, üllata, see, et Liibüale tuleb laheneda teistmoodi kui Tuneesia, Alžeeriale või Egiptusele, on tõsised mured Süüria üle juba äh, meie visiidi ajal äh, räägiti selgelt Süürias äh, valitsuse poolt toime pandud eh, inimsusevastastest kuritegudest, küsimus oli selles, kas eh, Süüria tuleks kaevata rahvusvahelisse eh, kriminaalkohtusse, aga Süüria ei ole statuudi, statuuti allkirjastanud, mistõttu seda peaks tegema läbi Julgeolekunõukogu. mis puudutab Lääne-Saharat, siis praegu on mulje selline, et öö, Marokoga on suhted muutunud avatumaks, aga läbirääkimised toimuvad, aga ei ole käes õige hetk sisulise lepingu sõlmimiseks. mis puudutab kaitsekohustust, siis meil on huvitav, aga ebameeldiv areng. meie saame aru nii, et üldiselt on tehtud äh, edusamme Peaassamblees, Julgeolekunõukogus, komisjonides ja nii edasi, aga brittidel äh, KAPS-il on äh, oma eraldi kontseptsioon äh, selle kohta, mida kaitsekohutus tä-, kaitsekohustus tähendab, see tuleneb seitsmekümne kolmanda aasta kriisist, äh, kus sekkusid NATO ja teised ja brasiillaste ja teiste ideeks on rakendada suuremat Äh, tingimuslikkust, kus äh, iga etapp peab toimuma õiges järjekorras, äh, kõigepealt tuleb alustada tugevamast diplomaatiast ja nii edasi ja ameeriklased on selle vastu ja ma usun, et ka meie oleme põhimõtteliselt selle vastu. on üks kokku osi, milles me leppisime kokku, on see, et kaitsekohustus ei lõpe konflikti lõppemisega, vaid see jätkub ka rekonstru-, rekonstruktsiooni fraasi. ja öö, üldisete teemade osas olen, saan teha lühidalt, äh, üldised teemad, naiste kaitse, kodanikuühiskond ja nii edasi ja me arvame ka, et meil oli hea võimalik, võimalus hinnata, kuidas Euroopa Liidu prioriteete ellu viiakse, millised on Euroopa Liidu raskused ja äh, kuuekümne seitsmendaks Peaassambleeks äh, soovime välja anda uued soovitused, nii et suur tänu kuulamast ja kui teil on küsimusi, siis vastan hea meelega. suur tänu proua Andrikiene just saabus. kui ta soovib sõna saada, siis poolteist minutit. jah, suur tänu. vabandust, et ma hilinesin, aga mul oli Intas kõneaeg inimõiguste allkomisjoni liikmena öö, osalesin Ahveti ja Troa ühisdelegatsioonis ÜRO Peaassamblee kuuekümne kuuenda istungjärgu juures, nii et proua Barbara Lohpireni nimel, kes on meie esimees, tahaksin rõhutada, kui oluline oli see, et Troa sai Ahveti delegatsiooniga liituda öö, Äh, ja osaleda Peaassambleel, toa laiendatud äh, juhatus äh, otsustas, kuhu me läheme ja meie nimekirjast jäi New York välja ja helistati näiteks Kondot, aga Kongot, aga oli hea, et Ahvet meid kaasa võttis, sellepärast et me saime tegeleda ka inimõiguste teemaga äh, resolutsioon, ähm, mis puudutas äh, Stras-, äh, Strasbourgis vastu, mis võeti vastu Strasbourgis ja mis puudutas Inimõiguste Nõukogu üheksateistkümnendat istungit, seal oli lii-, lõige, kus öeldi välja, et parlamendi meelest on hädavajalik, et et äh, parlamendi delegatsioonid osaleksid äh, Peaassamblee istungjärkudel ja samuti Inimõiguste Nõukogu istungjärkudel. Äh, kõikidel kohtumistel käsitleti inimõiguste teemasid, delegatsiooni tegevuse ulatus oli üsna lai, Graf Rammstorm ilmselt juba mainis kõiki teemasid, konkreetsemalt inimõiguste valdkonnas kohtusime härra Ivan Simonovitšiga, kes on inimõiguste äh, alal äh, asepresident, äh, teda, tema esindajaga kohtusime ja me rääkisime võtmeteemadest nii administratiivsest kui ka sisulisest vaatepunktist oluline areng, mida ta mainis, oli see, et ÜRO peasekretär on väga tugevalt toetanud äh, New Yorgis äh, kõrgetasemelise äh, inimõiguste ametikoha loomist ja on lisanud inimõiguste teemaga kriisireageerimisse, näiteks Cote d'Ivoire'i puhul ja rõhutati ka, kui oluline on Inimõiguste Nõukogu töö Genfis ja on saavutatud olulisi edusamme. kolm aastat tagasi ei uskunud keegi, et äh, me saavutame näiteks toetuse ÜRO eriraportööri saatmisele Iraani, aga see ametikoht loodi juunis kaks tuhat üksteist. kas Inimõiguste Nõukogu äh, Ehm, jõuab kokkuleppele Liibüa liikmelisuse peatamisel, seda me veel näeme, ja eh, hea on ka see, et sisse on seatud eh, perioodiline aruandeprotsess, kus kõik liikmesriigid saavad kriitikat eh, teistelt liikmesriikidelt, mis puudutab siis inimõiguste kaitset. ja mis puudutab inimõiguste olukorda Süürias, siis uurimiskomisjon esitas oma aruande ja seal räägitakse inimsusevastastest kuritegudest, ei olnud selge see, kas Süüria kaevatakse edasi rahvusvahelisse kriminaalkohtusse. nii et kolleegid tõstatasid päris palju teemasid, aga kuna aeg on piiratud, siis ma lõpetaksin. suur tänu, kas keegi soovib veel sõna? selge, suur tänu info eest ja nüüd läheme edasi viimase päevakorrapunkti juurde ja seekord härra Salafranca saab tõesti sõna. see puudutab Liibüasse saadetud ajutise delegatsiooni visiiti, kes äh, käis äh, Tripolis ja Benghazis kümnendast 10. suur tänu teile, äh, meie komisjoni liikmed külastasid Liibüat, samuti ka härra Danjean, härra Danseri, Magromi delegatsiooni liige proua Gomes, kes on alaline raportöör Liibüa küsimustes ning härra Katšin meie komisjonist külastasime Liiviat kümneteistkümnendal, üheteistkümnendal, kaheteistkümnendal veebruaril. meil oli võimalus ühest küljest konstateerida, kui suuri ootusi on elanikkonnast tekitanud äh, härra kolonel Gaddafi režiimi kokkuvarisemine, teisest küljest nägime aga, kui suuri vajadusi sellel riigil on. ning äh, missiooni vältel nägime seda vastuolu, siis kui nägime ka üleminekukomisjoni esimeest, nägime, kui palju probleeme on julgeolekuküsimustes, valimisprotsessi läbiviimisel ning samuti ka migratsiooniküsimustes ning kohtusüsteemi reformis ning alustades esimest punkti, me pidasime läbirääkimisi valitsuse liikmetega ning üks põhilisi probleeme Liibüal on see siis, kuidas julgeoleku küsimused lahendada ning äh, praegusel hetkel on äh, näiteks sada viiskümmend tuhat inimest olukorras, äh, kus, et nad elavad piirkondades, mida kontrollivad rahvamiilitsad ning Euroopa Parlamendi poolne resolutsioon võib, võiks aidata seda keerulist probleemi lahendada. see puudutab äh, see puudutab ka piiri küsimus, neil on neli tuhat kilomeetrit, neil on neli tuhat kilomeetrit maapiiri, kaks tuhat kilomeetrit merepiiri, relva kauplemine on samuti väga tõsine probleem. sellega seoses saatsime kirja proua Ashtonile, kus me selgitasime, millised võimalused on Euroopa Liidul, millised võimalused, millised vahendid on selleks, et neid tõsiseid probleeme aidata lahendada. samas valitsuse liikmed esitasid meile eh, omapoolsed eh, probleemid, millised eh, materiaalsed probleemid, isiklikud probleemid on liibüalastel ning me peaksime kasutama, Euroopa Liit peaks kasutama oma kasutuses olevaid vahendeid, stabiilsusvahendeid näiteks, et anda adekvaatne va-, abi nende probleemide lahendamiseks ning sooviksin rääkida ka valimise küsimustest. Liibüa valmistub juunis valimisteks, olukord praegusel hetkel on väga eh, keeruline, viimase neljakümne aasta jooksul Gaddafi diktatuuri ajal ei ole toimunud ainsatki valimisprotsessi, sellega seoses kodanikud ei ole absoluutselt, neil puudub igasugune eh, kodaniku teadlikkus eh, ning äh, Eh, nende eh, valmisolek teha koostööd Euroopa Liiduga on väga positiivne, hoopis teistsugune lähenemine kui teistes riikides selles eh, suhtes pean ütlema, et mida me, ükskõik mida me teha saame selleks, et kodanikuühiskonda tekitada, et kodaniku teadlikkust tekitada, toetada valimisprotsessi läbiviimist, kõik see võetakse väga hästi vastu mm, ning äh, meie uus naabruspoliitika võiks olla adekvaatne vahend, samuti kõik muu, mis võib puudutada näiteks massiteabevahendeid, nagu näiteks Euronews või või näiteks parlamendi televisioon, neid võetakse väga hästi vastu, sest ausalt öeldes kõike on vaja teha veel selles riigis. ning eh, mis puudutab nüüd seda kodusõda, siis eh, see tekitanud mitte ainult psüühilisi ja füüsilisi eh, kahjusid, vaid äh, me peab ütlema ka seda, et praegune ajutine valitsus selleks, et probleeme lahendada, neil on väga väikesed võimalused, ma arvan, et Euroopa Liit võiks samuti teha midagi selleks, et, äh, et need kibedad vajadused tõesti äh, kuidagi lahendust leiaks, ma ei hakka rääkima siin inimõigustest, me rääkisime juba sellest, et on suuri probleeme neis piirkondades, kus rahvamiilits võtab võimu oma kätte ning äh, need inimesed, kes olid Gaddafi režiimi poolt, on äh, sattunud tagakiusamise tag-, äh, ohvriks ja praegusel hetkel on ka politseil või miili-, politseil või, või armeel väga raske neid kaitsta, sest praegusel hetkel on olukord väga, väga, väga plahvatusohtlik veel ning olukorra teeb ka keeruliseks relva, illegaalne relvamik Euroopa Parlamendi delegatsiooni vastuvõtt, eh, nagu proua Gomes võib eh, teile veel öelda, sest ta teab suure, tunneb seda eh, olukorda koha peal, ta on, on korduvalt külastanud seda piirkonda, ta võib täiendada minu esialgset sõnavõttu, kuid ma sooviksin öelda siiski seda, sooviksin rõhutada, et äh, meie delegatsioon võttis vastu, võttis suurepäraselt vastu ning äh, samuti näidati üles valmisolekut tööd, koostööd teha Euroopa Liiduga, meie jaoks on see suurepärane võimalus, mida me ei tohiks äh, piirata äh, bürokraatlike ähm, piirangutega meie delegatsiooni liikmed leiame, et Liibüa peab olema Euroopa Liidu jaoks prioriteet ja äh, sellega seoses sooviks öelda ka, et äh, esitasime äh, oma arvamuse ka proua Ashtonile, sest tõesti tohutult palju on vaja veel ära teha ning Euroopa Liit peab olema oma vajaduste kõrsuse, kõrgusel, et üleminekuperiood oleks Liibüas võimalikult edukas, juba suur samm on tehtud on kõik vaja veel ära teha, materiaalsetele vajadustele lahendust leida ning samuti eh, tuleb, eh, ning samuti tuleb ka demokraatliku ülemineku protsessi, mis tõotab tulla keeruline toetada. suur tänu teile. on tõesti paradoksaalne, et need, kes, kelle käes on püssid, peavad andma need püssid kellelegi, keda pole tegelikult olemaski. nii et eh, me peaksime eh, eh, tõesti seda olukorda uurima. ja nüüd palun proua Gomes. ma sooviksin öelda, et eh, mul oli väga hea meel olla selle delegatsiooni liige, mida juhatas mu kolleeg Salafranca ning oli hea meel ka teiste kolleegide osaluse üle. mina kui parlamendi delegatsiooni liige olen seda piirkonda külastanud juba maist alates. ja mina tundsin ennast väga hästi, mul on hea meel selle üle, et minu kolleegid olid nõus minu äh, versiooniga sellest, mis seal kohapeal toimub. mul on väga hea meel selle üle, et härra Salafranco ütles, et et nad jõudsid meiega samadele järeldustele, et Liibüa peab olema meie välispoliitikas prioriteet see ei ole mitte ainult äh, äh, selleks, sellepärast, et jätk-, me peame jätkama oma möödunud aastal alustatud investeeringut, kus me toetasime esimesi muudatusi, vaid äh, me peame mõtlema ka omaenda huvide peale, me peame mõtlema selle peale, kuidas oleks võimalik kõige efektiivsemalt tegutseda me, kas me saame tõesti eh, võimalik midagi tõsiselt ära teha, nagu meie Bel-, nagu meie Liibüa vastaskõnelejad seda ütlesid, ja teiseks, et kas, eh, kuidas me omaenda huve seal eh, saame kaitsta, kas julgeoleku küsimusi on võimalik kaitsta, niisamuti ka majandusküsimused on olulised, sest loomulikult Liibüa on rikas riik. ning erinevalt teistest riikidest selles piirkonnas on nad tõesti väga avatud kõikidel tasanditel ja see ei ole mitte ainult praeguni, vaid ma olen seda näinud juba äh, seda äh, ülestõusu algusest peale. väga äh, paljudel viisidel näitasid liibüalased üles, et nad on äh, väga huvitatud Euroopa poolsest toetusest, neil on vaja praegusel hetkel meie raha. Need, need, nafta tootmine on jõudnud revolutsioonieelsele tasandile, vabandust, neil ei ole vaja mitte raha, vaid, vaid neil on vaja, neil on vaja eh, seda, et eh, haldussuutlikkuse tõstmist, neil ei ole midagi, neil pole parteisid, neil pole absoluutselt mitte midagi. ning eh, suuri probleeme näiteks julgeolekuga Eh, me peame üritama nende rahvamilitsadega midagi teha, nad ei kao ära lihtsalt niisama. me peame julgeolekustruktuurid paika aitama panna. Eh, praegusel hetkel ei ole tegelikult armeed, ei ole olemas tegelikult politseid ning nad paluvad meiepoolset eh, toetust. ning me peame toetama uue politsei, piirivalve loomist ja nii edasi ja kui meie seal olime just enne seda, nädal enne seda, kui revolutsiooni esimest aastapäeva tähistati seitsmeteistkümnendal veebruaril, kõik olid väga mures, sest äh, tehti äh, igasuguseid lärmakaid avaldusi, näiteks Gaddafi poja poolt Nigerist ning öeldakse, et nüüd on juba uus ajastu käivitanud, äh, režiim on kokku varisenud nii et äh, praegusel hetkel on tegu äh, väga hapra olukorraga, praegune ajutine valitsus äh, ei saa vastu võtta olulisemaid otsuseid ning inimesed leiavad, et, et nad ei tegutse piisavalt, näiteks nad ei tee midagi selleks, nad ei saa näiteks ka julgeolekuolukorda parandada, neil pole lihtsalt raha, et näiteks politseinikele maksta kuidas olukord kontrolli alla saada niimoodi? mina arvan, et selles suhtes on väga oluline täiendada härra Salafranca poolt öeldud, äh, et ÜRO abiga on juba vastu võetud valimisseadus, protsess on väga huvitav, sest see näeb ette valimisi juunis ja kõik teavad, et need valimised ei osutu kindlasti mitte täiuslikuks, kuid äh, see on ainuke võimalus edasi minna, ainuke võimalus on saada legitiimse valitsus riigile, kes võtaks vastu olulisi otsuseid sellest hetkest peale. me arvan, et me, kuigi me teame, et äh, valimised kindlasti ei tule mitte äh, suurepärased, nagu näiteks Egiptuseski toimuv, noh, Egiptus ei ole tegelikult hea võrdlus, aga näiteks Tuneesia on parim, parem lahend, võrdlus. me ei tohi eh, survet avaldada, kuid see on ainuke võimalus astuda samme edasi ja ainuke võimalus saada legitiimne valitsus. ning väga hea on see, et eh, kuna poliitilisi parteisid ei ole, need praegu tekivad, sada kakskümmend 120 uut äh, Põhiseadusliku Assamblee liiget tulevad, äh, tulevad hõimudest äh, ja ülejäänud kakskümmend valitakse uutest poliitilistest parteidest ning huvitav on see, et see pannakse kokku võrdsetel alustel koostatud nimekirjadest üks mees, üks naine, üks mees, üks naine. ning tund-, see on väga oluline sellises konservatiivses islamiriigis, nagu seda on Liibüas, see on väga huvitav äh, aspekt, äh, see näitab, et äh, milline on Liibüa ühiskond, hoolimata kõigist vajakajäämistest ja naised näitasid, et naised näitasid, et nõudsid, alguses leiti, et alguses nimelt nähti ette, et naisi peab olema kümme protsenti, siis kakskümmend protsenti ja lõpuks jõuti viiekümne protsendini, nagu Salfranca seda ütles see on ka põhjus, miks Euroopa Liit peab ennast kokku võtma ning peaks olema seal alaliselt esindatud, olema pidevalt kontaktis tegutsejate koha peal ja neid toetama olulistes küsimustes ja toetama ka kohu, kodanikuühiskonda, massimeediat ja nii edasi, mul rohkem ei ole rohkem aega, ma tahaksin rääkida vangidest, migrantidest, inimõigustest ja nii edasi. suur tänu teile ja härra Katsin, palun. ja siis äh, härra Graf Lambsdorff. suur tänu teile. ma räägin nüüd äh, sloveenia keelt. siin on kuus olulist punkti, mida sooviksin esile tõsta. kõigepealt kõige olulisem on see, et kõik ministrid. ja saadikud, kellega me kohtusime, rääkisid rahapuudusest. Nad on kõik väga õnnetud. et äh, raha, eh, nad ei saa ligi rahale Euroopa pankades eh, vana režiimi raha ei tehta uuele valitsusele kättesaadavaks. aasta hiljem ei ole seda raha endiselt võimalik puudutada. loomulikult on neil vaja fonde selleks, raha selleks, et äh, kont-, riiki kontrollida, ma küsisin Jordaania ministrilt täna selle kohta, kas Jordaania kavatseb aidata selge, et äh, Liibüa kontekstis äh, ei ole, äh, ei ole võimalik, on väga raske kontrollida, mis toimub, sest selleks puudub igasugune võrgustik. Gaddafi ei arendanud kunagi välja toimivat riigi haldusaparaati. Gaddafi režiim toimis lihtsalt kohaliku hõimu lojaalsusele tuginedes. Jordaania praegusel hetkel koolitab kümmet tuhandet eh, inimest, kellest saavad eh, Jord-, eh, Liibüa politseinikud, kuid praegusel hetkel politsei, mm, praegusel hetkel puudub politseistruktuur, poli-, puuduvad politseijaoskonnast, nii et see tähendab seda, et tuleb hakata nullist peale ning äh, rahvamiilitsast politsei teha ei ole lihtne. Äh, näiteks äh, armeed neil ei ole, mina olin kunagi kaitseminister. Liibüa armeed pole olemas, neil on olemas õhujõud, neil pole armeed, nad peavad kõike alustama nullist sest neil puuduvad teadmised, neil isegi vabaühendustel puuduvad, puuduvad oskused ja teadmised. Te näiteks, näiteks vabaühenduste esindajad ei teadnud, mis asi on esindusdemokraatia, nad on mures äh, korraldatavate valimiste pärast. Nad äh, muretsevad selle pärast, äh, mis siis saab, kui valituks osutuvad teiste hõimude liikmed. Nad ei tea, millised on demokraatia põhielemendid. ma võin teile öelda ainult seda, mida ma ütlesin juba siis, kui Jordaania minister oli siis. Neil on nelikümmend kaks aastat valitsenud diktatuur, viimased valimised toimusid seitsekümmend aastat tagasi viimased inimesed, kes valimistel osalesid, on seitsmekümneaastased. on väga, tegu on väga multikulturaalse riigiga. väga paljud äh, liibüalased ei räägi isegi araabia keelt ning äh, on äh, täiesti ära lõigatud sellest, mis Liibüas igapäevaselt toimub ma lubasin veel kahest punktist rääkida. härra Salafranca rääkis äh, sellest, äh, kuidas meie saame panustada, kuidas näiteks Euroopa Parlamendi televisioon võiks äh, näiteks kas või videoklippe teha parlamentaarse demokraatia kohta see mõte võeti hästi vastu. me peame jälgima, mida parlamendi äh, juhatus otsustab. Äh, ning Liibüa vajab tõesti Euroopa Liidu abi, äh, sest meid respekteeritakse seal ning nüüd viimane mõte veel Benghazi kohta. see on piirkond, mis jäi pikaks ajaks unustusse. Liibüa ei ole ainult Tripoli, nad ei ole võrreldavad. majanduspealinn ja ka intellektuaalne pealinn võib öelda on Benghazis. Euroopa Liit peab ennast paremini korraldama ning meil peab olema esindus ka Benghazis. sest see on väga oluline piirkond Liibüas kas või näiteks ühtne Euroopa konsulaat või midagi sellist, kus oleks esindatud kõik riigid, et viisasid välja anda näiteks ja et äh, kodanikud ei peaks äh, tuhat viissada kilomeetrit Tripolisse minna äh, näiteks selleks, et biomeetrilisi dokumente saada. see tähendab seda, et terved pered peavad äh, edasi-tagasi Tripolisse sõitma. me äh, peaksime suutma ennast, enda tegevust paremini korraldada, kui meil oleks olnud konsulaaresindus, siis me saaksime anda omapoolse positiivse panuse ja äh, luua häid tagajärgi. suur tänu, härra Landstorp. suur tänu, see mul plaanis küll ei olnud, kuid ma pean kõigepealt reageerima kohe Jelko Katsini öeldule, see viimane mõte et luua ühtne konsulaat on äh, päris hea mõte, aga Ühendkuningriik kindlasti blokeerib selle nõukogus. mõte on aga väärt. härra Lambsdorff, mida? Ignatia, mul on üks küsimus. Te käisite Tripolis. kas Tripolist on võimalik ka välja minna? ma küsin sellepärast, et komisjonilt ja välisteenistusest on kuulda ühte ja teist. ja kas julgeolekujõud, kas nad äh, röövivad ja, ja hävitavad, ma pean kahe minuti pärast lahkuma, nii et sellepärast ma räägin ainult paari sõnaga. vastan väga kiiresti, nimelt, et välisteenistus äh, äh, julgeoleku äh, Äh, äh, julgeolekunõustajad ütlesid, me pidime minema koha peale äh, kuulivesti ja kiivriga, õnneks me ei kuulanud neid. kuid meid kaitsti seal väga hästi, kuid see, et nagu ütles härra Ketsin, seal ei ole politseinikke, mis, seal ei ole toimivad politseijõudsid, siis tegelikult on ta kogu riik, riik on, elab miilitsate arvust ning näiteks tervishoiu ministriga sõime me lõunat, kui me oma punkarist ära põgenesime ning näiteks tema peeti ka kinni ja tema auto otsiti läbi rahvamiilitsate poolt. kujutage ette, riigis, kus pole õigusriiki, kus äh, politsei ei vastuta kohtute eest, sest äh, mitte midagi sellist pole lihtsalt olemas, on selge, et ükskõik mida võib juhtuda, kui ma äh, äh tagasi teel ma ei läinud, Tripolisse teised läksid, kuid minu julgeolekutöötaja oli see, mis üksinda eh, kes kontrollib tervet lennujaama, mis eh, on eh, rahvamiilitsa kontrolli all, nii et selline on olukord koha peal well,. They... ma loodan, et nendel väikestel meestel on suured relvad suur tänu, aga enne kui me koju võime minna, võtame vastu veel kahekümnenda detsembri kaks tuhat üksteist protokollid. kas kellelgi on midagi selle vastu, siis on nad vastu võetud, sellega on istung tänaseks lõppenud. homme alustame kell üheksa ja hääletusega, kolleegid. täpselt kell üheksa ja võtke hääletuskaardid palun kaasa. head õhtut!